All right, uh, ladies and gentlemen. Uh, lugupeetud daamid ja härrad, ma kuulutan meie täiskogu avatuks. palun, kas me saame meie päevakorra kinnitada, kellelgi midagi vastu ei ole, seega on päevakord kinnitatud. nüüd eelmise täiskogu protokoll, täiskogu toimus käesoleval aastal, kaheksandal, üheksandal veebruaril, kas te olete protokolli valmis kinnitama? tänan see on heaks kiidetud. ja nüüd lühike avaldus minult kui presidendilt. räägime sellest, mis toimus aasta tagasi, palun võtke kohad sisse. lugupeetud eh, liikmed, lugupeetud volinik, kolleegid, sõbrad, täpselt aasta tagasi Brüssel, meie kodulinn Euroopa Liidu keskmes, meie liidu südames oli brutaalse rünnaku all, mis saatis šokilaineid üle kogu Euroopa ja kaugemale. täna möödub üks aasta sellest rünnakust ja meie mõtted on nende inimestega äh, siin Brüsselis, kes langesid süütult ohvriks, nende perekondadega neile kallite inimestega, meie mõtted on kõigi nendega, kelle elu jäädavalt muutus. me ei ole unustanud toimunut ega unusta seda kunagi. me ei unusta seda, mis toimus aasta tagasi, sest ka mina öö, äh, mäletan seda igavesti, sest see puudutas minu kabineti liikmeid minu lähedasi kaastöötajaid. kõik see mõjutas meid sügavalt, aga me ei lase ennast tõugata vaenuteele. ärgem unustagem, kes me oleme eurooplastena, millised on meie põhiväärtused ja millesse me usume. rahu, solidaarsus ja vabadus on meie väärtused, mis jäävad alati peale terrorile ja vihale Äh, aasta tagasi ma ütlesin, et elu ei peatu, et me elame, töötame ja armastame edasi. ja ma usun, et see nii on, hoolimata kõigest. me ei anna alla ka siis, kui olukord on talumatu. me ei teinud seda aasta tagasi, me ei tee seda täna ega homme. Teie kohalolek siin on kinnitus, et Euroopa Liit on vastupanuvõimeline ja tugev ja me seisame üheskoos, me austame erinevaid arvamusi, mis meil on ja need ühendavad meid, mitte ei lahuta meid. ja me seisame viha ja terrorile vastu. Euroopa süda on tugev. nii et pidagem nüüd hetke leinaminutit. Thank you. ma tänan. And now let's uh, move on. ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. volinik Andreu Kaitise sõnavõtt. volinik Andreu Kaitis on tervishoiu ja toiduohutuse volinik ja ma tutvustan seda teemat meie regioonide komitee vaatevinklist kõigepealt. meil on hea meel tervitada teid, lugupeetud volinik, täna meie täiskogule arutamaks seda, kuidas me kujundame Euroopa Liidu toidupoliitika, mis on keskkonnasõbralik, jätkusuutlik ja toetab meie liikmesriikide majandusi. aastaks kaks tuhat kolmkümmend Äh, on majal vaja viiskümmend protsenti äh, rohkem toitu, kolmkümmend protsenti rohkem vett ja nelikümmend viis protsenti rohkem energiat. samas äh, toidu tootmine mm, toob kaasa ka bioloogilise mitmekesisuse vähenemise maailmas kuuekümne protsendi ulatuses. jätkusuutlikkust arengu, aastatuhande arengu eesmärkidest, mida on seitseteist, üheksa, puudutavad just seda teemat. nüüd, mida me saame Euroopas ära teha, et toiduainete tootmine oleks jätkusuutlikum? meil on vaja tarbimismalle muuta ja vähendada eh, jääke ja raiskamist. meil on vaja mm, vastu seista turusurvele ja kaitsta ökosüsteeme ja põllumajandus kohandada tuleviku vajadustele ja nõudmistele. meil on vaja tarneahelat lühendada ja luua tarbimismudeleid, mis austab keskkonnakaitset ja tagab jätkusuutliku tootmise. me peame seda alustama, selle õpetamist juba koolides. üks kolme kuni üheteist aastat lastest, lapsest Euroopas on ülekaaluline. nii et kõik peab algama kooliharidusest. meil on vaja julgustada kohalikke ja piirkonna omavalitsusi, et eh, rohkem propageerida kohapeal toodetavat. Eh, meil on vaja näha nendes väljakutsetes võimalust, et välja arendada uued ärimudelid ja innovatsiooni edendada ja toiduained tootes me hoiame ka oma piirkonnad rahvastatud. ja e, loome e, töökohti. E, toit ei ole ainult toiduainete allikas, aga ka meie identiteedi osa, nagu poliitik kirjutas üheksateistkümnendal sajandil Prantsusmaal. nimelt ütle, mida sa sööd ja mina ütlen, kes sa oled Eh, jah, toitumisalased traditsioonid meie piirkondades on midagi, mida ei saa ignoreerida ja mul on hea, et meie arvamus ka seda kõike kajastab. Eh, regioonide komitee kutsub üles kõikehõlmavale ja jätkusuutlikule Euroopa Liidu toiduainete poliitikale, mis käsitleb nii tootmist kui ka toitaineid väga ulatuslikult. see seondub kõigi teiste poliitikatega nagu põllumajandus, keskkond, tervishoid, tarbija kaitsepoliitika, tööhõive ja maaelu areng. lugupeetud komitee liikmed, nüüd ma annan sõna volinik Andrew Kaitisele ja kuulame ära tema mõtted, palun. <clears throat> suur tänu. lugupeetud president Marko, lugupeetud asepresidendid, lugupeetud regioonide komitee saadikud, minu mõttekaaslased mul on hea meel teiega siin täna olla täiskogul ja ma kõigepealt kiidan Euroopa Regioonide Komiteed selle arvamuse eest, mis käsitleb jätkusuutlikku toidupoliitikat Euroopa Liidus. jah, toidupoliitika etendab väga tähtsat rolli ja ma tahaksin rõhutada, kuivõrd tähtis on praktiline lähenemisviis et kodanikud saaksid tervislikult toituda, õigeid valikuid teha, peab neil olema lihtsalt lihtne juurdepääs toitvale toidule, aga seda ka sotsiaalselt aktsepteeritava hinnaga. see on väga tähtis, aga paraku eh, tihtipeale meie linnades on asjad vastupidi eh,. on palju eh, piirkondi, kus kiirtoit on domineeriv ja pea võimatu on värskeid toiduaineid, juurvilja ja puuvilja osta. ja ma rõhutaks ka seda, et linnade planeerimises on vaja mõelda ka tervislikule jätkusuutlikule liikumisele, mitte ainult rattateedele, vaid ka parkide ja puhkealade loomisele. meil on vaja tervislikku keskkonda see muudab ka meie ühiskonna tervislikumaks. piirkonnad ja linnad ei ole lihtsalt kohad, kus me liigume, shoppame, sööme, vaid tegemist on tootmiskeskustega. linnapiirkonnad eh, peavad pakkuma võimalusi ka kohalikel tootjatel oma kaupa müüa eh, ja eh, piirkondades on otsuste langetajate kogukonnad, mõned väga mõjukad tegevuspoliitikad pärinevad mm, just kohalikult tasandilt ja viiakse ka ellu seal, näiteks linnade eh, planeerimine, aga on teisigi väga tähtsaid instrumente, nagu näiteks riigihanked või sotsiaalpoliitikad. Eh, lühem toiduainete tarnimise ahel eh, jah, muudab toidu tervislikumaks ja annab panuse pikema aktiivsesse elueasse ja tervis, tervesse elueasse ja vähendab ka meie keskkonnaalast jalajälge. nii et iga kord, kui ostetakse, kui hangitakse toitu kohalikele sööklatele, koolidele, siis on võimalik ka parandada kodanike tervist ja mm, aidata kohalikku majandusi ja tootjaid. ja nii on kohalikel omavahetusel võimalik tervislikku toitumist edendada, eriti just äh, kaitsetute inimrühmade hulgas, kes ebaproportsionaalselt palju kannatavad meie praeguste probleemide käes. nii et tervislik keskkond, tervislik toit, tervislik eluviis on need, äh, mis muudavad meie ühiskonna, meie piirkonna tervemaks viimastel aastatel on meie rahvas olnud väga mures toiduohutuse pärast ja see on suurema huvi tekitanud eetilisema, jätkusuutlikuma toiduainete tootmise vastu. ja ma tahaksin teile äh, rääkida äh, sellest, mis puudutab Mm, ka globaalset aspekti. möödunud aastal novembris me võtsime vastu teatise, kus me rääkisime Euroopa reageeringust ähm, aasta kaks tuhat kolmteist jätkusuutliku arengu tegevuskavale. jah, äh, me kutsusime selles tegevuskavas integreeritult tegutsema toiduahela kõikides etappides ja äh, looma nii-öelda äh, toidualast tegevuskava, kus me integreerime kõik eh, poliitilised valdkonnad ja seame eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend välja. ja see seondub majanduskasvu, tööhõive ja demograafiliste muutuste alaste tegevuskavadega. üks kõige tähtsamaid väljakutseid mis meie ees lähikümnenditel on, on vajadus tagada vaatamata loodusvarade piiratusele ja keskkonnas toimuvatele kliimamuutustele, tagada see, et inimesed, eh, kes elavad eh, siin planeedil kahe tuhande viiekümnendal aastal, omaksid juurdepääsu ohutule ja toitvale toidule. ja sellel eesmärgi jaoks ei ole vaja rohkem toitu toota, juba niigi tehakse seda suures ulatuses, aga meil on vaja raiskamine lõpetada ja kõik peab toimuma jätkusuutlikumalt. ja kaheksakümmend miljonit inimest praegu kannatab alatoitluse ja nälja käes ja tohutud koguses toitu raisatakse maailmas, see ei ole vastuvõetav. kaheksakümmend kaheksa miljonit tonni toitu igal aastal raisatakse Euroopa Liidus ja kulud on eurodes sada kolmkümmend kolm miljardit eurot igal aastal, see on skandaalne hulk ja skandaalsed summad. nii et ma arvan, et te kõik oleksite eh, rõõmsad, kui teie linnad saaksid juurde selle rahasumma öö, eh, oma piirkondade arenguks, aga praegu läheb see lihtsalt raisku. jätkusuutlikud arengu eesmärgid kutsuvad üles viiskümmend protsenti raiskamist vähendama aastaks kaks tuhat kolmkümmend toiduainete vallas. meil ei olegi nii palju aega jäänud. ja äh, toiduainete kaod äh, tarneahelas. see on ebamoraalne, kuidas äh, kalleid rahvu, loodus ja toiduaineid raisatakse ja see raiskamine tekitab ka kasvuhoonegaase, gaase ja saastab keskkonda. meil on vaja kaotada alatoitlus ja nälg maailmast ja öö, e, luua uusi teenuseid ja töökohti e, toiduahelas ja seal toiduahelas tuleb meil raiskamist minimeerida ja maksimeerida optimeerida tootmine ja tuleb mõelda kogu ahelale tootmisest kuni tarbimiseni välja, tootja, töötleja, transportija, jaemüüja ja tarbija. kõik etappidel tuleb võidelda raiskamise vastu ning on vaja mõelda selle peale, kuidas me toodame, turustame, müüme ja tarbime. jah söö ära oma hommikusöök, jaga lõunat sõbraga, aga õhtusöök anna vaenlasele, selline on vanarahva tarkus. ma ei ütle, et me peaksime nüüd kõik ringi vaatama, kes on see vaenlane, kellele oma õhtusööka anda, aga me peame tõesti tervislikumalt toituma ja mitte raiskama. meil on vaja siin uusi öö, äh, eeskujusid ja meie strateegia keskmes komisjonis on just raiskamise vähendamine. see on üks osa meie ringmajandusalastest ettepanekutest. see pakett on kujundatud selleks, et stimuleerida Euroopat üle minema sellisele majandusele, kus ressursse kasutatakse efektiivselt, kus suureneb meie konkurentsivõime, kasv on jätkusuutlik ja töökohti tuleb juurde. agro, toiduainete sektoris peab see nii olema ja muudes sektorites samuti. meil on vaja konkreetseid meetmeid ja kõik peavad neid võtma. samuti on vaja teha koostööd ja ühendada jõupingutused kogu toiduväärtusahelas. komisjon hiljuti lõi toiduainete raiskamise alase platvormi ja sinna me toome kokku nii era- kui ka avaliku sektori sidusrühmad ja aitame nii katalüseerida seda protsessi Euroopa Liidu tasandil. ÜRO tahab aastaks kaks tuhat kolmkümmend poole võrra vähendada toiduainete raiskamist, see on meie panus sellesse ja platvormil jagatakse kogemusi, tuuakse konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas vähendada raiskamist, tuuakse parimaid näiteid, mida siis saab mujal korrata. ning see on oluline panus toiduainete raiskamise ärahoidmisele Euroopa Liidus. ma loodan siin kõigi teie peale. Euroopa Liidu kohustused Mm, näevad ette ka õigusakte vastuvõtmist ja liikmesriigid peavad nüüd asuma tegutsema igal astmel toiduahelas, vähendama raiskamist ja ka aru andma, kuidas see on õnnestunud. ja et seda toetada, me kavatseme välja töötada ühise Euroopa Liidu metoodika, mis mõõdab toidu raiskamist ja teeme seda koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega. me kavatseme soodustada ka toidu annetamist ja toidu ohutut kasutamist, kui toitu ei saa kasutada näiteks inimtoiduks, küll aga loomasöödaks. ja tahame ka ära hoida raiskamise öö, äh, majapidamistes samas ohutus toiduainete puhul ei tohi loomulikult äh, kuidagimoodi kannatada suur tänu, et te kutsusite mu täna eh, teie komiteesse ja nüüd ma tahaks kuulata, mida teie arvate. Eh, teie esindate ju piirkondlikku tasandit, ei kujuta ette Euroopat ilma kohalike omavalitsusteta, piirkondlike omavalitsusteta, kohapealse tegevuseta. Teie seisukohad on mulle väga olulised, arvestades kui unikaalses olukorras teie olete Euroopa Liidu institutsionaalses süsteemis ja teil on tihedad sidemed, vahetud sidemed ka kodanikega. ja küsimus teile, kas teil on eeskirjad olemas, et toitu ei raisataks, kas siin teie komitees või teie kohalikus omavalitsuses, kas on sellised eeskirjad, see on minu küsimus teile. Right uh,, thank you very much. suur tänu, härra volinik ja kuulame nüüd ära meie liikmete sõnavõtud poliitiliste fraktsioonidega oleme leppinud kokku, et vastavalt fraktsiooni suurusele on jagatud ka kõneaeg, neljaminutilised sõnavõtud Rahvaparteile, esimesena saab sõna härra Arno Kompatšer, teil on sõna. tänan, härra president oh.. jah, ma tänan ka volinik Andrei Kaitis selle eest, et ta tuli siia. see rõhutab seda, kuivõrd tähtis see teema on Euroopa Liidule tervikuna. ja äh, rõhutab ka seda, et komisjon on mõistnud, et selles valdkonnas on vaja asju arutada ja ma kiidan teid, et te olete sellele nii suure tähtsuse omistanud ja juba on teilt tulnud mõjukaid algatusi. ja e, ka regioonide komitee e, on oma seisukoha kujundanud toiduainete raiskamise küsimuses. E, kolleeg Ossi Marti Käinen oli meie raportöör ja nüüd ma tahan kiita Euroopa Komisjoni ka ringmajanduse paketi eest. jah see on midagi, mis on juba eetiliselt tähtis teema. nimelt raiskamine, see ei ole vastuvõetav. aga teema on hoopis laiapõhjalisem. nimelt toodetud toiduainete raiskamine. meil oli üks üritus regioonide komitees sööklas ja meie söökla on näidanud eeskuju ja annetanud järelejäänud toiduained heategevuseks. see on üks hea näide, aga väga palju annab veelgi ära teha. jah, piirkondade, kommuunide, liidumaade tasandil nende panus saab ainult suureneda nüüd eh, need teemad, mida me täna arutame, <clears throat> on laiemad kui toiduainete raiskamine. jah, me räägime üldisest lähenemisviisist Euroopa Liidus toiduainete poliitikale laiemalt. Te ütlesite, et tootmine on väga tähtis Euroopa majandusele, töökohti toiduaineid tootes luuakse juurde. see on üks aspekt, aga teine aspekt on nimelt ressursside kasutamine ja ma ei ütle, et raiskamine või keskkonnale surve avaldamine toiduainete tootmisel on positiivseid aspekte, aga on ka negatiivseid aspekte. nii et kasutatakse ja kasutatakse ära eh, loodusmaastikku toiduainete tootmiseks ja mm, kõik seondub keskkonnapoliitikaga, tervishoiupoliitikaga. Te ütlesite täiesti õigesti, aga tähtis on, et me tarbijaid varustaksime tervislike toiduainetega ja loomulikult ka haridus, millele te viitasite, väga palju ju seondub äh, kultuuri ja identiteedi teemaga, mida me sööme, selliseks me saame see kujundab meid ja me peame mõtlema ka nõrkadele perekondadele, kus sissetulekud on väikesed. jah, need teemad on pälvinud suure toetuse meie regioonide komitees ja tahaksin veel viita sellele, et peab olema võimalik tulevikus ka riigihangete puhul tingimusi seada. tähtis on, et haiglad, lasteaiad, koolid saaksid eeskirjad, et kasutataks kohapealset tooteid, et me ütleme neile, et me tahame vähem kahjustada keskkonda ja mitte vedada toiduaineid kaugelt kohale ja kliimamuutusi sellega suurendada. me tahame, et jätkusuutlikult tarbitaks kohapealseid tooteid ja paraku praegu Euroopa Liidu riigihangete eeskirjade kohaselt ei ole see kõik võimalik, aga peaks tulevikus võimalikuks saama. ja väga palju juba on ära tehtud, aga ma arvan, et on vaja rohkem ära teha just väikesemahulise põllumajanduse huvides. jah, kauged maapiirkonnad, mägipiirkonnad, Äh, või muud äh, keerulised äh, piirkonnad, peab olema võimalik seal toetada väikest ringmajandust, seegi vajab meie toetust ja loomulikult terminoloogia peab paigas olema. Te ütlesite, et kõigepealt tuleb analüüsida ja instrumendid peavad olema, aga tõesti ressursisäästlik tootmine, võib-olla seda mõistet kasutada, jätkusuutlik, kestlik, kõige selle peale peaks mõtlema, ei ole vaja mingisuguseid keerulisi uusi öö, äh, asju luua, vaid peavad olema selged sõnumid selges keeles. ja siis me, saavad meie tarbijad rahuliku südamega äh, toiduaineid osta ja tarbida tänan, vabandan, vabandan, et ma pean teid katkestama. nüüd peame edasi liikuma. sotsiaaldemokraatide nimel härra Peterson, teil on sõna. suur tänu selle sõnavõtu eest, härra volinik. tervishoiu valdkond, kuigi tegemist on siseriikliku pädevusega, on siiski teema, millest õigustatult tuleb kõnelda ka ühiste algatuste raames. enamus Euroopa riike täna kannatavad, kannatab nii majandus kui tervishoiusüsteem. Need on kõik mõjutatud majanduslikest raskustest. tuleb kas-, tuleb saavutada rohkemat vähemate ressurssidega. Äh, ar-, proua Sakradeusa aru-, raport arutab seda, kus asume täna maailmaturul. tervis ei ole mitte kitsas tähenduses tervis ainult, tervishoid on valdkond, mis aitab teistel valdkondadel toimida. kõik sõl-, palju sõltub tervisest, seepärast peame keskenduma selle, kuidas tervishoiusüsteem on seotud ühiskonna teiste osadega, nagu tööturg, nagu tervishoid tagab, et kodanikud suudavad töötada pärast seda, kui nad on olnud haiged või kui, kui on juhtunud õnnetus tervishoiusektori hea toimimine on nurgakiviks hästi toimivale tööturule. kodanikel peab olema võimalus jääda konkurentsivõimelisteks kõikjal Euroopas. tervis tugeneb, tugineb aga mitmetele eeltingimustele, millest rääkis ka volinik, nagu ka härra president. toidusektor, põllumajandussektor edendavad siin väga tähtsat rolli. me oleme praegu ühist põllumajanduspoliitikat läbi vaatamas ja meie sooviks oleks ühine põllumajandus- ja toidupoliitika, keskendume sellele, mida me sööme, joome ja kuidas meie toitu ja jooki kasvatatakse. see pole kaugeltki tähtsusetu, meie ees on suured väljakutsed välja pak-, äh, resistentsus antibiootikutele, pestitsiidid, need on ainult mõned näited väljakutsetest millega tuleb midagi ette võtta. kui soovime, et meie toitumisharjumused muutuksid, kui me sooviksime paremaid keskkonnatingimusi, paremat äh, tervis, tervist, siis äh, on õige, et komisjon liigub edasi ja et äh, tervishoiu ja toidusohu, toiduohutuse volinik võtab vastutuse ning kuulsin ka, et tal on kavatsus seda teha põllumajanduspoliitikas pikemas ja lühemas perspektiivis tuleb keht-, keskenduda toidule, viisteist protsenti põllumeestest on otseselt seotud tarbijatega, kuid see seos peaks olema parem. kui me muudame olukorda turgudel, siis me saame paremini kontrollida, mida, kuidas me, mida me sööme. hindades Euroopas on suured vahed Ähm, toitumusharjumustes. komisjon sooviks, et meil oleks lühem toiduahel põllumajanduspoliitikas. küsige oma vendilt. kas teame, et äh, on riike, kus toiduahelat on juba lühendatud? kontrollikoda hiljuti avaldas raporti, kus rõhutatakse, et komisjonil peab olema tõhusam toiduahel väl-, vältimaks toiduainete raiskamist, see aspekt tuleb ÜPP-s arvesse võtta. kolmkümmend protsenti tuleb vähendada aastaks kakskümmend kakskümmend viis raiskamist, see on eesmärk, komisjon on selle eesmärgiga nõus. kuid on veel üks eesmärk, milleks on jätkusuutlik toidupoliitika Euroopa Liidus. tahaksin kuulda, kas on ka veel muid algatusi, aga kokkuvõttes ütleksin volinikule kutsun teid Taani, Lõuna-Taanis oleme teinud suuri edusamme tervishoiutehnoloogia osas. Te olete saanud ka kutse. tahame teile näidata uut sorti mõtlemist ja innovatsiooni tehnoloogia kasutusel, nii et te olete enam kui teretulnud, nagu te kõik muide. suur tänu. nüüd Ossi, Martikainen, Aldel kaks minutit. kiitos, puhejuhataja suur tänu, president, ja suur tänu volinikule ka selle suurepärase sõnavõtu eest. ja ma tahaksin tänada ka härra Kombatšeri väga õnnestunud raporti eest, mis täiendab seda tööd, mida me komitees juba varasemalt oleme ära teinud äh, kõik koos äh, eelkõnelejad on juba käsitlenud mõningaid tähtsaid punkte, aga mina tahaksin alustuseks öelda paar sõna Äh, toiduainete turu kriisist, kriisi kohta Brasi-, rääkida Brasiilia lihast, olukorrast lihaturul. nii et väga palju liha on Euroopa Liidu väljaspoolt tulnud meie turule ja e, toiduainete võltsimised, tegelikult see on väga levinud e, toiduaineäris ja kodanikud küsivad, et mida me saame Euroopa Liidus ära teha, kuidas me saame takistada selliste tegevust ja eba, ebatervislikku äh, toiduaine jõudmist tarbijateni. et see on kodanike seisukohalt keskne küsimus, et kas me saame loota toiduahelasse ja me peaksime koos mõtlema selle peale ka, et kui me praegu mõtleme ÜPP ümbervaatamise peale, et kuidas me saaksime lisada selliseid kriteeriume, mis suuna, suurendaksid tarbijate usaldust, mis aitaksid meil vältida toiduainete raiskamist toidu, toiduahelast ja erinevate toiduainetega seotud probleemide tekkimist. kõik need küsimused näitavad seda, et meil on vaja tugevat ühist põllumajanduspoliitikat, sellepärast et see on osa meie kaubanduspoliitikast, tervishoiust ja keskkonnapoliitikast. ja ja äh, see on väga tähtis ka liikmesriikide vastavate poliitikate jaoks. toiduahelas, mis on tarbija seisu, seisukohalt väga tähtis, on jätkusuutlikkus ja jälgitavus. et meie toiduahelad oleksid tõesti lühikesed ja jälgitavad ja see tähendab ka kulutuste vähendamist toiduahelas ja me oleme komitees ka varasemalt nendest küsimustest rääkinud. ja küsi-, me rääkisime sellest, et kuidas tarbija valib, kuidas tema valikuid teeb aga kui me muudame reegleid, siis, siis me suuname ka inimesi tegema tarku valikuid ja toiduahel peab olema äh, tõhusam ja aitama kaasa sellele, et me ei raiskaks ressursse ja toiduaineid. ja see on ka tarbijate huvides. ja lõpuks tahaksin tänada volinikku selle eest, et Euroopa Liidu toidujäätmete platvorm on nüüd loodud ja, ja volinik on väga aktiivselt selles töös osalenud ja mina olen seda näinud komitee esindajana ja äh, parimad eksperdid on kaasatud ja kelle käest on äh, nõu küsitud ja ma loodan, et me lähitulevikus suudame näidata, et see koostöö annab tulemusi ja ja komi-, äh, volinik on alati teretulnud ka meie komisjoni. suur tänu. Marek Koltševski on järgmine EA kaheks minutiks. härra president, härra volinik, head kolleegid. Euroopa Alliansi nimel tahan öelda, et on suur au teid siin vastu võtta, härra volinik. on äh, suurepärane, et osalete sellel arutelul. kolmkümmend aastat tagasi üks saksa filosoof kirjutas oma teoses Riskide ühiskond, ütles, et äh, on olemas maailmas väärtuste hierarhia, mis varem või hiljem luuakse. ta üt-, rääkis ka sellest, et tähtis on hoiduda keskkonnariskidest ning üks risk äh, on samuti seotud toidu tootmisega, toiduohutus on äh, mõiste, mis on välja kasvanud jätkusuutliku arengu mõistest. toiduohutus ja toiduohutuse tagamine on äh, ühiskonnale alati kasulik. kohalikud omavalitsused, eriti maapiirkondades asuvad, nende roll vajab erilist rõhutamist. toiduohutus on äh, äärmiselt oluline, kui kavandatakse kohalikke arengustrateegiaid Äh, mis tuginevad lühikestel toiduahelatel. ja siin tsiteeriksin volinikku, Euroopa Liit saab, on kõige mõist-, mõistlikum ja kohasem süsteem toidu hindamiseks kogu maailmas, seda, see süsteem on siiski küllalt kulukas. varem toit äh, kallim toit surutakse turgudelt välja toidu poolt, mis on madalama kvaliteediga ja mis on mujalt sisse toodud. Euroopa tarbijad on väga rahul eh, toidu tootmise kõrgete nõuetega, kuid seda on lihtne õõnestada, sest Euroopa on nii eksportija kui importija toiduainete vallas. tänu innovatsioonile ja tänu võrdsetele konkurentsitingimustele saab aga Euroopa toota piisavalt kõrge kvaliteediga toitu, sobiva hinnaga ja kõikidele. Need küsimused näitavad probleemi ulatust, toiduga varustatuse probleemi ulatust. volinik, mul on teile küsimus. kui suurel määral võib Euroopa poliitika tagada, et me suudame tagada kõrge kvaliteediga toidu ja kuidas tagada, et toiduga varustatus on tagatud. nüüd ECR-i nimel härra Robert Kolek, kaks minutit. Eh, tere päevast! tere tulemast, härra äh, volinik, härra president, ma tahaksin kasutada juhust ja tervitada volinikku ECR-i fraktsiooni nimel. ütleksin et meie fraktsioon on analüüsinud toiduohutuse eelnõu äh, väga põhjalikult, sest kohalike äh, omavalitsuste seisukohast on see äärmiselt oluline teema. Äh, mina usun ja me kõik usume, et toit, mida toodetakse loodusressursside abil, on just nagu õhk, mida me hingame ja keskkond, kus me elame see on looduslik rikkus, mida tuleb kaitsta. ECR-i fraktsiooni nimel tahan teile öelda, et me eelistaksime, kui me ei peaks rääkima tervishoiusektori teemadest. Need teemad peaksid jääma riikide pädevusse, kuid siiski, kui jutt on jätkusuutlikust toidutootmisest, siis kindlasti oleme seisukohal, et see on väga tähtis teema ja peaksime tegema kõik selleks et erinevad lahendused kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil leiaksid äh, kasutamist, et meie tarbijad saaksid ohutut toitu, toitu, mille puhul on lihtne aru saada, mis, mida see sisaldab äh, tänu märgistamisele. Ähm, neil peab olema toit, mis on ohutu ma arvan, et me saame rääkida ka mõningatest negatiivsetest trendidest, mida paraku näeme toidupoliitika vallas. lühikesed toiduahelad põllu ja taldriku vahel on pikenenud. korporatsioonid sekkuvad mängu. tooted on väga kaugel kohalikust põllumajandusest ja neid tarbitakse järjest rohkem kemikaalid, lisaained on samuti probleemiks. tulemus on muidugi negatiivne inimtervisele. siiski ei tahaksime liiga palju sekkuda igapäevastesse valikutesse, mis, mida val-, val-, mida tarbijad teevad. üht, aga samas peame siiski kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil tegema rohkem selleks, et toit, mida me ostame, oleks ohutu, et märgistused, mida me loeme, Äh, kinnitaksid, et toit on ohutu. kõik arvamused, mida me vastu võtame, peaksid äh, liikuma selles suunas. tänan, volinik, tänan, raportöör. suur tänu. meil on siin veel neli lühikest sõnavõttu. härra Poveli, proua Sakra Teus, härra Karlsson ja härra Abramovitšius Birgitta Sakre-Teus kolm minutit ja teised saavad ühe minuti. kas me võiksime sellega piirduda, siis me saa-, saame ajakavast kinni pidada. ja härra Vansta veel üks. piirdume siis sellega. kõigepealt äh, proua Sakre-Teus, kes on teise arvamuse raportöör, teil on kolm minutit ja teie arvamusega te, teie arvamus puudutab tervishoidu, sellega me tegeleme hiljem. kuid meil on siin volinik, kes vastutab ka tervishoiu eest, nii et seepärast on ka teil ka praegu sõna. suur tänu. suur tänu selle võimaluse eest. täna hiljem me hakkame arutama ka komisjoni raportit, mis puudutab Euroopa tervishoiusüsteeme aga kõigepealt tahaksime avaldada tänu äh, komisjonile selle eest, et äh, iga kahe aasta tagant komisjon sellise aruande koostab. meie meelest on see väga tõhusaks panuseks kogu selle valdkonna käsitlemisele. meie oleme koostanud arvamuse eelnõu, kus me räägime kroonilistest haigustest ja sellest, kuivõrd suur osakaal tervishoius on just äh, krooniliste haiguste äh, ravil ja me oleme, räägime sellest, kuidas on arenenud ja suurenenud tervishoiule äh, suunatud kulutused. me peame tõhusamat tööd tegema just ennetamise valdkonnas ja siin on väga tähtis roll etendada me toitumisel. me võime öelda praegusel hetkel seda, et näiteks suitsetamine on vähenenud, aga ülekaalulisus on probleemina järjest tõsisemaks muutunud ja järjest rohkem on meil ülekaalulisi lapsi ja ja just selles valdkonnas peaksime me tõhustama ennetustööd. ja minu sooviks oleks, et komisjoni esindaja kommenteeriks seda, et mida me Euroopa Liidu tasandil saaksime selles osas ära teha. et meil oleks vähem tõesti ülekaalulisi inimesi. Uh, Mr Poveli, one. suur tänu, Poveli, üks minut ainult. tisztelt biztos úr, tisztelt uh, elnök úr, tisztelt uh, kollégák! Megítélésem szerint az energiatanúsítvány... Lugupeetud kolleegid, ma arvan, et toiduainete puhul on väga tähtis ka märgistamise teema ja märgised peavad näitama, milliste koostisosadega äh, on tegemist ühe või teise toiduainete puhul ja kindlasti peab etiketil märgisel ära näitama ka ökoloogilise jalajälje suuruse. mul ei ole palju aega, aga toon mõned näited. me oleme viimastel aastatel näinud, kuidas hargmaised firmad mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides müüvad halvema kvaliteediga toiduaineid. paraku ikka sagedamini esineb selliseid näiteid, et hargmaiste firmade toot tooted, mida müüakse läänepoolsemates liikmesriikides, on kõrgema kvaliteediga kui idapoolsetes. ja need hargmaised firmad kasutavad oma suuruse ära eh, ka selleks, et VKE-d suruda halvemasse seisu liikmesriikide turgudel. nii et siin on vaja eh, midagi ette võtta ja sõnadest ei piisa. järgmisena proua Karlsson. okei okay, uh,, eh, that's cancelled then. Eh. see jääb siis ära, nüüd härra Abramitšus. räägin leedu keeles. mul on väga hea meel näha teid, äh, härra volinik, siin täna meie koosolekul, äh, siin regioonide komitees ja ma tahaksin tänada teid ja teie külaskäigu eest ja tänada komisjoni poolt tehtava töö tutvustamise eest selles valdkonnas. arutelude käigus me oleme näinud, et kohalikud omavalitsused omistavad suurt tähtsust kõigele, mis on et, äh, kavas ette võtta selles valdkonnas? meie omalt poolt peame aitama komisjoni ellu, äh, kõigi nende otsuste ellurakendamisel liikmesriikide ja tasandil ja regioonide tasandil. tervislikud eluviisid, kõik see, mis on toitumisega seotud, kõik need teemad on erilise tähtsusega teemad meie kõigi jaoks. ja ma soovin teile palju edu teie töös, aitäh uh,! Then... suur tänu! ja nüüd härra Vansta. lugupeetud president. jah, voliniku kohalolek siin on väga rõõmustav ja see rõhutab ka seda, kuivõrd tähtis see teema on. ma tahan südamest tänada eh, selle hea ettekande eest, mis te tegite, härra volinik, ja teie pühendumuse eest. jah, eh, mina olen tegelenud selle valdkonnaga teaduslikust seisukohtast ja samas ma ei ole väga optimistlik, kui asi puudutab fungitsiide ja herbitsiide ja nende kasutamist. see mitte ainult ei saasta toiduaineid, vaid ka lootust ja see ei saa olla osaks meie jätkusuutlikust toiduainete tootmise poliitikast ja massiline äh, loomapidamine paraku ilma antibiootikumideta samas ei ole mõeldav. ma tänan ka meie raportööri härra Kompatšerit suurepärase äh, arvamuse eest, raporti eest, äh, aga siin peaks äh, kasutama, äh, käsitlema ka laiemalt äh, seda teemat, nimelt maaelu arengu, maapiirkondade arengu seisukohast. ma olen selle kohta teinud mõned muudatusettepanekud ja sellega tahaksin raporti veelgi paremaks muuta. suur tänu ja lõpetuseks proua Puhtin. Madame Daniel. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra president, austatud härra volinik ja härra raportöör. suur tänu, et olete käsitlenud seda teemat, aga ma tahaksin tagasi tulla toidu raiskamise juurde. jah, muidugi me oleme toidu raiskamise vastu ja hea oleks, kui meil oleks null protsenti toidujäätmeid. jah, me saame ennetustööd teha kodanike hulgas selleks, et äh, kodanikud äh, jäätmeid sorteeriksid, hästi tarbiksid ja kasu-, üritaksid ülejääke ära kasutada. aga selleks, et toiduohutuse reegleid järgida, Äh, reeglid on ju paika pannud, pandud, mis tegelikult toovad kaasa toiduainete raiskamise ja siinkohal ma mõtlen just nende reeglite peale, mis puudutavad äh, näiteks koolide sööklaid, toitlustust üldisemas plaanis ja kus nõu-, nõutakse toiduainete äraviskamist, mis ei ole ära tarbitud. nii et ma arvan, et see on nagu teatud mõttes vastuoluline ja, ja on vaja seda, et reeglid võimaldaksid meil seda, et me saaksime vähendada toidu raiskamist. Äh, be... suur tänu. et võrdsed võimalused oleks kõikidel. saab sõna ka härra Skoros. Te olete nüüd viimane kõneleja. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό... Jah, ma tänan me räägime täna eriti olulisel teemal. see on midagi, mis puudutab meid kõiki, igaühte meist. ma tahaksin järgmise küsimuse tõstatada. kuidas on lood kontrollimeetmetega nende toiduainete puhul, mida me öö, tahaksime loodu, loomulikuna, mitte kunstlikult toodetuna. tänan ja sõna lõpetuseks saab härra volinik Andra Andrikaitis. suur tänu, tõesti, mul on olnud väga suur heameel kuulata täna teie sõnavõtte, siis ma näen, et me oleme samal lainel. ja tänan väga ka toetuse eest, tänan teie suurepärase raporti eest ja sõnavõttudest. ma olen teie soovitustega, ettepanekutega igati nõus. tahaksin aga juhtida teie tähelepanu ühele väga tähtsale aspektile. ECR-i kolleegid esitasid seisukoha, et tervishoid peab olema liikmesriikide pädevuses. juhiksin teie tähelepanu tervise definitsioonile. see on WHO definitsioon tervis on sotsiaalne, vaimne ja füüsiline heaolu. mitte ei ole tegemist haiguste ja nii edasi. tervishoiusüsteemid on riiklikus pädevuses, pole kahtlust. kuid siin me räägime tervisest, ühtsest turust, toidust, tootmisest, mõned rääkisid ka tootmisest, mis läheb ühest riigist teise äh, kus on kõrge suhkrusisaldus, soolasisaldus, rasvasisaldus, kõik need teemad, nendega ei saa ju tegeleda ometi ainult siseriiklikul tasandil. rahvatervise probleemid on rahvusülesed, globaalsed teemad. ärge palun ajage tervishoidu äh, tervisega segamini äh, tervisepoliitikad on tihedalt seotud ühise põllumajanduspoliitikaga keskkonnaküsimustega, jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja samuti paljude, paljude teiste asjadega, mis on piiriülesed, peame mõistma, et tervis tähendab heaolu, käit-, käitumine, sotsiaalsed aspektid, majanduslikud äh, faktorid, keskkonnafaktorid, koostöö on võimatu näha seda ainult kitsast äh, seis, kitsast seisukohast, me peame mõistma, et ka ressursid peavad kaasa aitama tervisele, üle-euroopaline toitumispoliitika, üle-euroopaline lähenemine ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisele, üle-euroopaline lähi, lähenemine sellele, kuidas vähendada pestitsiidide kasutust ja nii edasi, kuidas kaitsta meie keskkonda kuidas kaitsta veeressursse, energiaressursse ja nii edasi. miks me räägime ringmajandusest, toidu raiskamisest? just sellepärast, et need on üle-euroopalised küsimused. loomulikult paljud instrumendid on kohalike omavalitsuste, regioonide, linnade, liikmesriikide käed, kuid on ka üle-euroopaline lisandväärtus, äh, kui me räägime tervisest. ma tänan väga, te mainisite Health at a Glance raportit. järgmiseks sammuks saab olema tervise olukord Euroopa Liidus, mis näitabki meile laiemalt terviseteemasid. Te mainisite laste ülekaalulisust. eile Maltal toimus äh, suurepärane nõukogu, mitteametlik tervise, või äh, ministrite nõukogu, kus räägiti äh, laste ülekaalulisest, mis oli probleem number üks. kuidas tegeleda agressiivse reklaamiga, mis lapsi sihikule võtab marketingi probleemidega, maksustamise probleemidega, miinimumaktsiisimäärad näiteks tubaka, alkoholi, suhkru ja muudele toodetele. kas me näeme ju võimalusi, kuidas jõud ühendada, kuidas saavutada tervis toetavamat Euroopat sotsiaalse Euroopa kõrval meil on vaja tervet Euroopat. ma räägin Maailma Tervishoiuorganisatsiooni definitsioonist, mitte haigustest, tervishoiusüsteemidest, hüvitamisest ja muust taolisest. see on tehtud haigete inimestega, ei, aga me peame mõistma, kuidas hoida inimesi nii tervetena kui võimalik ja nii kaua kui võimalik. meil peab olema ühine toitumispoliitika, toidu raiskamine, kõik see käib koos. mina olen arst ja ma tean väga hästi, millest ma räägin. ma olen selle eriala inimene ja mul on väga hea meel näha, et on see palju algatusi. me arutame väga konkreetseid teemasid nagu toidujääkide haldamine. esimesel kohtumisel tutvustasin metodoloogilist raamistikku, järgmisel kohtumisel uurime, kuidas edasi minna ja koos arutada kõigi teistega, selleks et meil oleks tõeline metodoloogia, kuidas saavutada siis toidu raiskamise ärahoidmist kõikides toidualates, alates taludest ja lõpetades tarbijatega. Te rääkisite ka sellest, kuidas toidu jätkusuutlikkuse teemale läheneda meil on täna ühine põllumajanduspoliitika, toidu ümbermõtestamine, toidu raiskamine, kuid toitumispoliitikast on samuti puudus Euroopa Liidus. kui raske on rakendada komisjoni ettepanekut piima, puuvilja ja juurviljade sisseviimise kohta koolides, kust me andsime raha ja palume, et te kohalikul tasandil, et te tegutseksite ja kasutaksite neid instrumente. asi on ju lastes, asi on koolides, haiglates. see annab võimaluse anda rohkem värskeid toiduaineid, toetada kohalikke tootjaid. eile samuti arutasime seda, kuidas muuta avalike hangete süsteemi, kuidas muuta reegleid et äh, riikide valitsustel oleks õigus osta toiduaineid, värskeid toiduaineid kergemini koha pealt. see puudutab väga palju VKE-sid, puudutab äh, võimalust äh, toetada meie põllumajandustootjaid, kohalikke kogukondi, selleks et nad püsiksid elus. hästi, mul on suur heameel kõigi teie ettepanekute üle jätkame koostööd ja üldjoontes ma võin öelda, et me täidame oma kohustust, kirjeldame poliitili-, poliitilist olukorda, kuidas, äh, arutame seda, kuidas muuta reegleid, kuidas äh, teha nii, et oleks vähem toidu raiskamist, kuidas äh, aidata ettevõtetel hakkama saada bürokraatia koormaga. muidugi võtan vastu teie kutse tulla Taani. olin, olen käinud Kopenhaagenis, nägin seal ühte väga toredat kooli, kus te õpetate lastele, kuidas aru saada, mis on tervislik toit, kuidas seda toodetakse ja see oli suurepärane näide kindlasti võtan teie kutse vastu, et näha innovatsiooni Helsingis olen näinud huvitavaid projekte Hollandis, Maltal, Itaalias, reisinud väga palju ringi, näen erinevaid võimalusi, kuidas toetada kogukondi ja julgustada neid mõtlema parimatele tavadele. ja Leedu sõpradele soovin ka edu võitluses äh, toidu raiskamisega. tänan, härra volinik. And let, let me just uh, tell you one example more veel üks näide meie söökla kohta. mitmed ajakirjanikud täna õhtul äh, on analüüsimas seda, mida me seal teeme. regikomisjon on sellega seotud. igal juhul toidu, toidu raiskamisega me võitleme. All right um, uh,, let's uh, then uh, quick. kena Läheme siis nüüd järgmise arvamuse juurde. Läheme hääletuse juurde. Arno Kompatšer, seda on nüüd põhjalikult tutvustatud. kas me saamegi nüüd hääletuse juurde kohe minna? või siis lühidalt, jah? härra raportöör jah, ma juba kasutasin kogu aja ära, nii et sellepärast väga lühidalt. ma tahan tänada eksperte, kes aitasid öö, mind selle arvamuse koostamise juures. kõiki tänan, kõiki sidusrühmi, kes panustasid. jah, kõik muudatusettepanekud muudavad selle arvamuse veelgi paremaks ja eriti, mis puudutab pilootprojekte selles osas. jah, väga tähtis on, et Äh, käivitataks katseprojekt ehk siis pilootprojekt. Äh, meil on vaja, et praegu meil ei ole sellist horisontaalpoliitikat, aga tähtis on, et meil oleks võimalik komisjoni kallutada sellele, et tõesti see katseprojekt äh, saaks teoks. nii et palun toetada seda arvamust meil on siin järgmisena tervishoiuteema käsitlusel ning äh, ka minu arvamuse puhul on ju tegemist lõppkokkuvõttes tervishoiu teemaga ja heaolu teemaga, nagu härra volinik ütles. suur tänu kõigile panustamast. suur tänu. Läheme siis nüüd hääletuse juurde. härra Mäkke uh,. Eén team, dus een uh, punt, uh, zo'n uh, opinion uh, go bhfuil gáil níos mó synergy uh, forward in meascáil scolna. Uh, ja väga tähtis on uh, suurem sünergia. Cóisiil an cosint uh, i má cahar féin corcaig tá cóiste forbert uh,. ja meil on toiduohutuse komitee, mis räägib, mis räägib ka elukestvast õppest, kodanike toetamisest WHO, meil on ka, tegeleb sellega, meil on linnade programm, ehk siis on väga palju võimalusi. suur tänu veel kord raportöörile. To... suur tänu ja läheme nüüd hääletuse juurde, meil on kolm muudatusettepanekut. muudatusettepanek number üks, raportöör toetab seda. palun, kes on poolt, kes on vastu? seega vastu võetud muudatusettepanek number kaks, raportöör toetab, poolt tänan, vastu. enamus on vastu, seega on see vastu võetud muudatusettepanek number kolm, raportöör toetab seda ja kes on poolt? kes on vastu? Pole kedagi ega vastu võetud. siis kogu arvamuse eelnõu muudetud kujul, kes on poolt? tänan ja kes on vastu? mitte keegi pole vastu, seega on see vastu võetud, erapooletuid ka mitte, seega on ühehäälselt vastu võetud õnnitlused härra raportöörile. ja nüüd peame päevakorras tegema väikese muudatuse. võtame praegu härra Barnier, sõnavõtud on juba kohal ja kuna tal on väga tihe ajakava, siis ütleme talle tere tulemast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 All right uh.... väga kena. jätkame. väike sissejuhatus, härra Palmee. tahan tänada teid, et võtsite vastu meie kutse osaleda meie täiskogu istungil. meil oli juba väga hea arutelu esimeeste konverentsil, kus seda juba põhjalikult arutasime. Teie tänase sõnavõtu mõte on jagada regioonide esimeestega, linnapeadega, maapiirkondade omavalitsuste esindajatega. seda, mis saab toimuma siis Ühendkuningriigi lahkumise kontekstis. me respekteerime otsust, mille Briti kodanike enamus on langetanud, kuid teisest küljest on kõik teadlikud sellest, et sellega kaasnevad ohud arvestades tulevaste põlvkondade stabiilsust. härra Barnier, olen täiesti teadlik, et vaatamata sellele, et teie ülesanne on tehniliselt koordineerida läbirääkimisi Euroopa Liidu poolt, äh, Brexiti tagajärjed ei puuduta ainult abstraktseid kohandusi lepingutes või Euroopa Liidu õigusakte ja nende tuhandeid lehekülgi, see mõjutab Euroopa Liidu kodanikke kes töötavad piirkondades nii Ühendkuningriigis kui kahekümne seitsmes liikmesriigis. Euroopa Liidu vastutus on kaitsta oma ühtsust ja kõikide oma kodanike õigusi. see peab olema kõige olulisem mure läbi kogu selle protsessi. kuidas see mõjub inimeste igapäevast elu, kogukondade igapäevast elu, ettevõtete tegevust? täna meie valitud poliitilised liidrid kõigist kahekümne kaheksast liikmesriigist, kaasa arvatud Ühendkuningriik, tahavad jagada teiega oma nägemusi selle kohta, milline on nende, milline, milline on mõju piirkondadele, linnadele. meil on piiriüleseid piirkondi, on ka äriettevõtteid, kes tegutsevad erinevates liikmesriikides. härra Barnier, vaadates tagasi teie poliitilisele karjäärile, teame, kui kõrgelt te hindate kohalikke regionaalseid omavalitsusi regioonide komiteel ei ole formaalset pädevust äh, läbirääkimistes, meie liikmed regionaalsetest parlamentidest osalevad ratifitseerimisprotsessis ning äh, kaubanduskokkulepete ratifitseerimises, mis äh, käivad lõpplepinguga koos. me võtame vastu resolutsiooni, mis võetakse vastu homme siin leiate meie mured ja võimalikud lahendused, mida pakuvad regionaalsed ja kohalikud omavalitsused kahekümne kaheksast liikmesriigist. lähikuudel oleme teiega pidevas ühenduses selleks, et näha, kas mõningad meie ettepanekud võiksid läbirääkimistel ka arvestamist leida ja enne lõpetamist tahaksin öelda, et see, mida ma ütlesin jaanuarikuus Londonis meie sõpradele Äh, meie komitee delegatsioonist, kui Brexit tähendab Brexitist, siis Euroopa Liit tähendab ka endiselt Euroopa Liitu. see tähendab teiste sõnadega, et me ei taha lahjendada meie saavutusi, meie poliitilist nägemust. me ei taha isekalt kontrollida riikide suveräänsust, see ei ole tee edasi. parim viis, kuidas kaitsta riiklikke, kohalikke, regionaalseid huvisid, on teha koostööd austades ühiseid väärtusi. see on see, millega Euroopa Liit tegeleb ja kavatseb tegeleda ka edaspidi. me oleme ja jääme ka edaspidi ühtseks. peame ka kasutama seda kriisi, et sellest saaks võimalus paljudeks tulevateks aastateks. regioonide, linnade ja külade nimel oleme valmis välja pakkuma lahendusi, kuidas Euroopa Liitu saaks reformida selleks, et toimida paremini oma kodanike hüvanguks. soovime teile edu läbirääkimistel selleks, et kokkulepe saaks hea Euroopa Liidu kodanike nimel. ja nüüd on teil sõna. Euh, suur tänu, härra president, härra Markule. tere päevast kõigile, mu daamid ja härrad volikogude esimehed, linnapead, daamid ja härrad, regioonide komitee liikmed, kellega mul on väga hea meel taas kohtuda. ja muidugi ma tahan teid, härra president Markula, tänada selle küllakutse eest ja äh, rääkimaks raskete läbirääkimist rasketest läbirääkimistest, erakorralistest läbirääkimistest, mis äh, algavad ja ausalt öeldes esimest korda alates novembrikuust äh, räägin ma nüüd nendest väljakutsetest. ja võib-olla te lubate, et ma väljendaksin solidaarsust äh, just praegusel äh, ajahetkel, sellepärast et tõsised sündmused leiavad aset Londonis, parlamendis, parlamendi ees on leidnud aset tõsised sündmused, on ohvreid äh, ma ei ole päris täpselt kursis nende sündmuste iseloomuga, aga et praegusel hetkel just äh, tahaksin ma väljendada solidaarsust äh, Ühendkuningriigi ametivõimude ja kodanikega. mu daamid ja härrad, nelikümmend neli aastat Euroopa Liit ja Ühendkuningriik on jaganud ühtset projekti nelikümmend neli aastat oleme me koos üles ehitanud ühtset turgu, kaotades piirid meie vahelt, võttes vastu ühiseid reegleid, inimeste vaba liikumise hüveks, teenuste ja kaupade vaba liikumise heaks. me oleme loonud Euroopa Liidu kodakondsuse, mis täiendab liikmesriikide kodakondsust. me oleme tugevdanud õigusriigi väärtusi, rahu, demokraatiat, mis on Euroopa identiteedi keskmes. me oleme koos aidanud kaasa Euroopa Liidu eh, ühendamisele pärast Berliini müüri langemist ja Ühendkuningriik on ennast näidanud ambitsioonikana selles osas, avades oma tööturu, oma piirid eh, Euroopa Liiduga liitunud liik, riikide kodanikele ja me oleme koos kohustunud finantseerima ühtekuuluvuspoliitikat, mis on teie komitee jaoks väga tähtis selleks, et likvideerida territoriaalne ja ajalooline lõhe meie kontinendil. see ühine projekt jätkub aga nüüdsest ilma Ühendkuningriigita, sellepärast et selline on olnud tema tahe. enamus Ühendkuningriigi kodanikest otsustas lahkuda Euroopa Liidust ja see on kaasa toonud selle erakordse olukorra. me teame nüüd, et Ühendkuningriik teavitab oma kavatsusest äh, lahkuda Euroopa Liidust kahekümne üheksandal märtsil, siis mõne päeva pärast, ja see teavitamine alustab äh, ametlikult läbirääkimiste perioodi, mis kestab kaks aastat, kakskümmend neli kuud. ja tuginedes sellele teatisele teatamise kakskümmend seitse valitsus ja riigijuhti ja äh, ka presidendid Tusk ja Juncker mõningad äh, mitme nädala jooksul töötavad nende suuniste kallal, mida minul on vaja selleks, et neid läbirääkimisi juhtida. ja mida ma muidugi teen, järgides seda mandaati, mis Euroopa Liidu Nõukogu on mulle andnud ja tuginedes ka usaldusele, mis Euroopa Parlament on mulle andnud, kus me täna oleme. mu daamid ja härrad, Brexitil saab olema ulatuslik mõju, seda nii inimlikus plaanis, majanduslikus, finantsplaanis, õiguslikus, sotsiaalses ja poliitilises plaanis. me peame mõistma, et kui ei ole kokkulepet, siis sellel oleks veel tõsisem mõju meile kõigile. neli miljonit äh, Briti kodanikku Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis, nende jaoks see tähendaks see täielikku ebakindlust seoses nende tulevikuga. Ühendkuningriigi äh, varustamine, kontrolli, äh, tollikontroll, mis vältimatult äh, aeglustakse meie kaubavahendust äh, Tauberis äh, veoautode järjekorrad, see mõjutaks lennuliiklust, siis tuuma Ühendkuningriik ühe päevaga oleks euroautomist väljas ja ma võin neid näiteid veelgi, veelgi tuua. Ühendkuningriik mõjutaks selline olukord otseselt, kui me ei saavutaks kokkulepet. ma tuletan meelde, et kaks kolmandikku Ühendkuningriigi kaubavahetusest praegusel hetkel käib ühend, ühisturuga ja läbi vabakaubanduslepete, mis meie Euroopa Liiduna oleme sõlminud rohkem kui kuuekümne partnerliigiga, riigiga. aga Euroopa Liit Euroopa Liitu, meie liitu mõjutakse täpselt samamoodi kuigi meil saab olema kahekümne seitsme liikmesriigi ühisturg ja oma vabakaubanduslepingud. mu daamid ja härrad, see stsenaarium, et kui ei oleks kokkulepet, no deal'i stsenaarium, see ei ole meie stsenaarium. me soovime kokkulepet, me soovime õnnestuda nendes läbirääkimistes ja mitte seda brittide vastu, vaid teha seda koos nendega ja sellepärast kahekümne seitsme liikmesriigi nimel ja minu meeskonna nimel tahan ma öelda, et meie sooviks on jõuda äh, kokkuleppele Ühendkuningriigi rahuliku ja korrastatud lahkumise osas Euroopa Liidust ja mis oleks suunatud tulevasele partnerlusele, mille me koos üles ehitame. ja kuna te olete mulle täna võimaluse andnud, siis me täna peaksime rääkima nendest tingimustest, mis tingimustel me õnnestuksime. härra president, daamid ja härrad, esimene tingimus on ühtsus, kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsus. see käib käsikäes läbipaistvuse ja avaliku aruteluga esimesel oktoobril alustasin oma tööd. olen kohtunud kahekümne seitsme liikmesriigi valitsustega. viimastel nädalatel olen alustanud teist vooru Euroopa Liidu pealinnades, et kohtuda taas kord valitsustega, parlamentidega, ametiühingutega ning äh, tööandjate organisatsioonidega. selle aja jooksul ning kõneluste ajal loomulikult teen tihedat koostööd ülemkoguga, president Donald Tuskiga, nõukoguga, Euroopa Parlamendiga, president Antonio Tajaniga ning kõigi teiste organite ja institutsioonidega Euroopa Liidus. seepärast härra president Markula, daamid ja härrad, on mul väga hea meel, et ma olen siin komi-, regioonide komitees täna, nii sageli olen teinud teiega koostööd varasemalt. kui ma olin volinik, vastutasin regionaalpoliitika eest, sest teie ju oletegi regioonide, linnade, maapiirkondade hääleks kogu nende mitmekesisuses. ühtsus ei tähenda ühetaolisust ühtsus on esimene tingimus, mis võimaldab saavutada kokkulepet läbirääkimistel. muidugi meie huvides on ühtsus, kuid see on ka Ühendkuningriigi huvides ja ütlen ma seda meie Briti partneritele ja ma tean, et mõned neist on ka täna siin ruumis. sest kokkuvõttes me ju mõlemad pooled vajame ühtset Euroopat selleks, et kokkulepet saavutada lisaksin veel ühe aspekti. ühtsus on isegi tugevam, kui see tugineb läbipaistvusel ja avalikul arutelul. ja teie regioonide komitee osaleb aktiivselt selles avalikus arutelus. läbirääkimised ei saa aset leida salaja. me läbime läbi läbipaistval ja avatud viisil seletame kõikidele, mida me teeme. Nende läbirääkimiste kestuse ajal peame ka objektiivselt selgitama, mida Euroopa Liidust lahkumine tähendab selle riigi jaoks, kes lahkub, aga samuti teiste liikmesriikide jaoks. me peame rääkima tõtt ja me kavatseme ka seda teha rääkida tõtt oma kodanikele selle kohta, mida Brexit tähendab. teine tingimus lepi, lepingu sõlmimiseks on ebakindluse lõpetamine, mis kaasnes Ühendkuningriigi otsusega lahkuda. ebakindlus on eelkõige seotud nelja ja poole miljoni kodanikuga, Poola üliõpilased Briti ülikoolides samadel tingimustel kui Briti üliõpilased, Briti pensionärid, kes elavad Hispaanias ja kes saavad tervishoiuteenuseid samadel tingimustel kui Hispaania pensionärid, rumeenlased, äh, arstid ja äh, õed, kes aitavad kaasa tervishoiu kvaliteedi tagamisele Ühendkuningriigis, insenerid Itaaliast, Saksamaalt või mujalt kes on otsust-, valinud töökohaks Ühendkuningriigi, nagu tuhanded britidki, on sama otsuse teinud ja töötavad Berliinis, Roomas või Viinis. me kuuleme kahtlusi, me mõistame muresid ja me peame tegutsema tõhusalt ja leidma vastuse. peame tagama nende õigustest kinnipidamise, kui Euroopa Euroopa kodanike õiguste kaitse ning pikas perspektiivis on see meie absoluutne prioriteet alates esimesest läbirääkimiste päevast. ja milline meie loosungiks saab olema kodanikud kõigepealt ja siin ma tervitan kolleegiumi otsust, mille langetasime täna hommikul regist-, tõeliste kodanike algatust tervitada. teemad on keerukad, isegi väga keerukad olgu siis tegemist äh, asukohaõigusega, ligipääsuga tööturule, pensionite või sotsiaalkindlustusega seotud õigustega või ligipääsuga haridusele. me töötame metodoloogiliselt iga oma vastuse kallal, me ei jäta ühtegi üksikasja läbi vaatamata. ja me töötame juba koos kõigi liikmesriikidega kõigi nende teemade kallal, see võtab aega mitmeid kuid kindlasti. kuid kindlasti peame õigusvaldkonnas tegema tõsist koostööd Ühendkuningriigiga ka siin. saame ja peame aga niipea kui võimalik kokku leppima põhimõtetes, milleks on äh, pidevus, vastastikus ja mittediskrimineerimine. et need kodanikud ei jääks ebakindlasse olukorda. daamid ja härrad järgmine tingimus on ebakindlus regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele ja kõigile neile, kes saavad abi programmidest, mida praegu rahastab Euroopa Liidu eelarve. kes, kellest ja millest me räägime? abisaajad Euroopa Sotsiaalfondist üheksa, üheksakümmend miljardit eurot peaaegu kõikides piirkondades aitava, ait-, see aitab kõiki neid mehi ja naisi, kes on vähem kvalifitseeritud, kellel on kõige ra suuremad raskused töö leidmisel. Euroopa rea-, Regionaalarengu Fondist abisaajaid, see on kõigile teile väga hästi tuttav, siin ligi kakssada miljardit eurot toetamaks regioone, linnu, majand-, kes, mis on majanduslikes raskustes ning isoleeritud piirkondi, kaasa arvatud kõige äärepoolsemad abisaaja Ühendkuningriigi investeerimiskavast ligi kolmsada viisteist miljardit eurot investeeringuid, tänu millele saame võidelda kliimamuutustega näiteks. üks näide. Äh, tuulepargi loomine Belgias, äh, tervishoiuprojektid Ühendkuningriigis. Horisont kakskümmend kakskümmend teadusuuringute programmist abisaajad. Need võimaldavad Euroopa Liidul ligi kaheksakümmend miljardit investeerida teadusuuringutesse ning teadus, tööstusinnovatsiooni selleks, et äh, vastu seista meie aja suurtele väljakutsetele. daamid ja härrad, härra president, kõik need programmid, me kinnitasime need koos kahekümne kaheksa liikmesriigiga, koos Ühendkuningriigiga. me rahastame neid ühiselt kahekümne kaheksa liikmesriigiga. ja me saame neist kasu ühiselt, kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki, iga liikmesriik peab austama oma kohustusi kõigi teiste suhtes. see on, tahan seda öelda väga selgelt, kui riik lahkub Euroopa Liidust, ei ole mingit karistust. ei ole mingit hinda, mis tuleb maksta lahkumise eest. kuid arved tuleb selgeks teha ei rohkem ega vähem. me ei palu brittidel maksta ühtegi eurot millegi eest, milles nad ise kokku leppinud liikmena ei ole. ja samuti kakskümmend seitse liikmesriiki austavad oma kohustusi Ühendkuningriigi suhtes, tema kodanike suhtes, tema ettevõtete suhtes ja tema piirkondade suhtes. tegemist on vastastikku vastutustundliku teguviisiga. härra president me peame alandlikult äh, vaatama. Winston Churchill, üks suurimaid eurooplasi, on öelnud, et suuruse hind on vastutus. suuruse hind on vastutustunne. see on tõsi nii brittide kohta kui meie kohta ja kolmas ebakindluse allikas, mis kaasneb äh, Brit-, äh, Ühendkuningriigi otsusega lahkuda, puudutab Euroopa Liidu uusi piire. iseäranis pean silmas nüüd Iirimaad. olen olnud volinik, vastutasin rahuprogrammi eest. ma mõistan ühe, ühenduse rolli dialoogi tugevdamisel Põhja ja, ja Iiri Vabariigi vahel. suure reede kokkuleppest kinnipidamist. Ühendkuningriik on siin üks garanteerijatest, seepärast mina olen väga tähelepanelik nende läbirääkimistel selle suhtes, mi-, millised tagajärjed on tolliliidule või igale aspektile, mis võib nõrgendada dialoogi ja rahu härra president, mu daamid ja härrad, ja on üks kolmas tingimus selleks, et need läbirääkimised õnnestuksid, me peame õiges järjekorras kõike seda tegema ja perspektiivitundega. väljakutse, mis meie ees seisab, on ehitada üles uued suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ja tuginedes tugevale, tugevatele alustele, mis tulenevad vastastikusest austusest. et see tähendab seda, et kõigepealt peame me kokku leppima Äh, lahkumise põhimõtetes ja seejärel hakkame usalduslikult rääkima ja arutama meie tulevasi suhteid ja mida rutem kokku lepime korrastatud lahkumise põhimõttes, seda kiiremini saame me hakata ette valmistama neid meievahelisi tulevasi suhteid. aga vastupidi, kui me ei suuda likvideerida neid, seda ebakindlust ja lükkame mingisuguseid teemasid edasi, siis tõesti on väga tõsine risk, et läbirääkimised kukuvad läbi ja ma tõesti annan endale aru, millest ma räägin. muidugi ootavad meid ees rasked eh, hetked, aga alati kogu oma öö, eh, karjääri jooksul, et kui ma tegelesin ka kohalike omavalitsustega Prantsusmaal, ma olen alati täheldanud seda, et takistused, takistusi on alati lihtsam ületada, kui meil on nägemus või mingisugune horisont, mida me silmas, äh, silmas peame ja kui me projitseerime probleemid just sellele horisondile. ja seda me kavatsemegi teha nende läbirääkimiste käigus. milline perspektiiv meid ees ootab? uus partnerlus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel juba väga pika aega ja ja kui ma juba esimest korda hääletasin kahekümne esimesel, kahekümne ühe aastaselt, seitsmekümne teisel aastal, siis me rääkisime Ühendkuningriigi liitumisest Euroopa Liiduga sellepärast, et tol ajal olid meil, kindlasti Prantsusmaa saadikud mäletavad, et tol ajal viidi läbi referendum, mis puudutas Ühendkuningriigi liitumist. ja tollest ajast peale olen ma veendunud ja olen jätkuvalt veendunud selles, et me oleme kestvalt ühendatud Ühendkuningriigiga läbi ühiste huvide ja väärtuste ja see uus partnerlus muidugi natukene liiga vara on Äh, seda läbi rääkida praegu, aga kindlasti selle piirjooned on täiesti nähtavad praegu ja selle partnerluse keskmes saab olema vabakaubanduslepe, mille üle me hakkame õigel ajahetkel Ühendkuningriigiga läbirääkimisi pidama. see vabakaubanduslepe ei saa sarnanema ühelegi teisele vabakaubandusleppele, mis praegu olemas on ja me peame olema valmis selleks olukorraks Ühendkuningriik on teinud äh, valiku lahkuda ühisest ühiselt turult ja tolliliidust ja kahe aasta pärast saab temast kolmas riik. kahe aasta pärast saab ta olema kolmas riik. ja tehes selle valiku, Ühendkuningriik on täiesti mehaanilisel moel ennast pannud äh, vähem soodsasse olukorda ja ta ei saa e, a la carte osaleda ühisturul. ei ole Euroopa Liidu ajaloos pretsedenti sellisele vabakaubandusleppele, sellepärast et kuni si-, seniajani kõik vabakaubanduslepped, mis Euroopa Liit on sõlminud rohkem kui kuuekümne kolmanda riigiga, näiteks Lõuna-Koreaga, alles hiljuti Kanadaga, kõik need vabakaubanduslepped on osa äh, mingist reglementeeritud protsessist, aga Brexit loob eri, erilise olukorra, sellepärast et praegusel hetkel meie reeglid, meie standardid on kõik integreeritud, kõik omavahel sarnased kahekümne seitsme Ühendkuningriigi vahel ja mida me peame praegu tegema, et see ei ole mitte õigusloomine konvergentsus, vaid me peame vältima riski, et meie seadused reeglid saavad liialt erinema, me peame olema väga tähelepanelikud, et me ei kahjustaks ühisturgu ja me saame olema tähelepanelikud, sellepärast et sead-, just selleks, et need seaduste erinevused ei päädiks dumpinguga. me jah valitsused peavad olema väga tähelepanelikud, Euroopa Parlament, mina läbirääkijana, aga ka liikmesriikide parlamendid ja kodanikuühiskond peavad olema tähelepanelikud ja ettevaatlikud ja siinkohal ma mõtlen ka kohalikele omavalitsustele ja kui asjad peaksid teistmoodi minema, siis tekitaks need läbirääkimised vastuseisu ja mõistmatust selle vabakaubandusleppe enda vastu. aga ma tuletan meelde, et see vabakaubanduslepe, selle peavad ju ratifitseerima kõik liikmesriigid ja kõik kahekümne seitsme liikmesriigi parlamendid. ja sellepärast me peame ennetama seda riski, seda õigusloomist dumpingut ja sellepärast me peame tagama õiglased reeglid ja neid järgima, järgima neid tõhusalt, et meil oleksid ühised mängureeglid ja need ühised mängureeglid on esmatähtsad. härra president, me oleme nõus Theresa Mayga, kui ta kuts-, alles hiljutises sõnavõtus ütles and bold and ambitious free trade agreement. jah, muidugi me oleme ambitsioonikad kõik koos, aga meie jaoks see ambitsioon puudutab ka sotsiaalseid standardeid, maksustandardeid, keskkonnastandardeid ja tarbijakaitset, mis Euroopa Liidu kodanikele on igati õigustatult väga tähtis. ma äh, rääkisin ühistest väärtustest Ühendkuningriigiga. see läheb tunduvalt kaugemale äh, kaubandusest ja see ambitsioon, millest ma just rääkisin, sama ambitsioonikad oleme me teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, ülikoolide, laboratooriumite osas, kuigi muidugi meie vastava koostöö raamistik tulevikus saab muutuma. meil on ambitsioone meie ühises võitluses kliimamuutuste vastu, kus me suudame saavutada paremaid tulemusi, kui me toime, toimime koos äh, Pariisi konverentsi eesmärkide elluviimisel. me peame olema ambitsioonikad rahvusvahelise koostöö osas just arenguvaldkonnas, just näiteks ka Aafrika, Aafrika osas, ja meil on, me oleme ambitsioonikad sisejulgeoleku ja välisjulgeoleku valdkonnas, ükskõik kas tegemist on terrorismivastase võitlusega, teabevahetusega või küberkuritegevusega ja ma rõhutan seda just täna, mõeldes Londoni sündmuste ohvritele, aga mõeldes ka Brüsseli rünnakute ohvritele kahekümne teisel märtsil ja väga paljude teiste rünnakute ohvritele, rünnakute, mis on Euroopas ja maailmas aset leidnud. ja me oleme meil äh, on omad eesmärgid, ambitsioonikad eesmärgid ka kaitsevaldkonnas, selles osas on Ühendkuningriik alati etendanud koos väga paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega tähtsat rolli ka NATO raames ja see kindlasti saab jätkuma läbi väga paljude ühiste operatsioonide, mis on seotud ühise julgeolekupoliitika ja välispoliitika. ja need algatused ähm, millega kakskümmend seitse välja tulevad ja Frederica Mogherini viimased eh, ettepanekud. läbi kõige selle peame me avama võimalused õigel ajahetkel hakata edendama Ühendkuningriigiga kahepoolset koostööd nendes valdkondades. praegusel hetkel me ei saa kaubelda meie kaaskodanike julgeoleku osas ja julgeolekut ei saa kuidagi nõrgestada ei kaubanduslikud ega ma-, majanduslikud huvid. ja kui me lepime kokku selle uue partnerluse raamides, siis suudame me paika panna ka vajalikud üleminekumeetmed. Äh, me teame väga hästi, et see uus partnerlus nõuab aega, ükskõik, kas tegemist on siis vabakaubandusleppe sõlmimisega või mingi muu koostöövormiga ja äh, need üleminekumeetmed ilmselt saavad olema vali-, äh, vajalikud, aga praegu on natuke vara nendest rääkida, aga kindlasti Äh, need juhinduvad Euroopa Liidu õigusest ja Euroopa õigussüsteemist. nii või teisiti selle üleminekuperioodi pikkus saab olema piiratud ja selle ja mitte mingil juhul ei saa olema kuidagi ühisturgu a la carte või tellimusel. lõpetamaks oma sõnavõttu tahaksin ma öelda, et meie kavatsus on äh, õnnestuda nendes rasketes läbirääkimistes. me oleme, kavatseme olla kindlameelsed, sõbralikud, aga mitte kunagi naiivsed. ma rääkisin teiega täna väga ausalt ja otsekoheselt, härra president, selleks, et kõik mõistaksid, millised on need tingimused, mis tingimustel me suudame õnnestuda. me peame tegema koostööd kahekümne seitsmekesi, läbipaistvalt arutama avalikult kõike, eemaldama võimalikult kiirelt kogu selle ebakindluse, mis on tulenenud Ühendkuningriigi otsusest lahkuda, kõigepealt ebakindluse seoses ka meie kodanikega, eelarvega, Euroopa piiridega, kolmandaks teha kõike õiges järjekorras ja perspektiivi silmas pidades. ja siis oleme me suutelised alustama läbirääkimisi tulemuslikult meie suhete osas, tulevaste suhete osas ja kuna ma räägin siin meie ühisest tulevikust, siis ma tahaksin rõhutada seda, et need väljakutsed, mis meie ees seisavad, see uus Euroopa agenda, seda me ei saa kokku võtta ainult Brexitiga, see läheb tunduvalt kaugemale. prioriteediks on ja jääb tugevdada ja vajadusel ka reformida meie liitu selleks, et seista vastu meie, ühiselt meie ees seisvatele väljakutsetele. Jean-Claude Juncker alustas seda arutelu avaldades valge raamatu Euroopa Liidu tuleviku osas. ülehomme tulevad Roomas äh, Euroopa riigi ja valitsusjuhid kokku selleks, et tähistada Rooma lepingute kuuekümnendat aastapäeva. mu daamid ja härrad, vaatamata kriisidele, vaatamata Brexitile, vaatamata raskustele, see Rooma lepingute aastapäev ei tohi olla midagi nostalgilist või kaitsepositsioonil olevat ja see on minu viimane lause, see saab olema meie jaoks, meie kahekümne seitsme jaoks ajahetkeks, mis märgib uut algust Euroopa Liidule ja meie ühisele tegevusele. Thank you, thank you. suur tänu, härra Barnier. ja vaadates jällegi nüüd kella, meil on nüüd neliteist sõnasoovijat meie liikmetelt. seega pean väga range olema kõneajaga, nii et palun üritage kõnelda lühemalt, kui, kui varem kavatsesite. kuid anname siiski tagasisidet volinikule. kõigepealt Michael Murphy kolmeks minutiks Rahvaparteist. E rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin tänada härra Barnier teid täna siia tulemast. ma loodan, et tänane arutelu on osa jätkuvast dialoogist. eurooplasena ma kahetsen sügavalt Ühendkuningriigi otsust lahkuda Euroopa Liidust. siiski, pärast pikka spekulatsioonide perioodi on nüüd algamas periood, kus tuleb leida lahendused väljakutsetele, mis kaasnevad Brexitiga nii Euroopa Liidule kui Ühendkuningriigile. paljud potentsiaalsed mõjud on tuntavad eeskõik, esmaselt kohalikul ja regionaalsel tasandil. mina esindan Iirimaa regiooni, kus on oluline toiduainetetööstus ja kus inimesed kardavad väga oma elatuse pärast ja tuleviku pärast. meie toiduainete sektor on, on eriti ohus, kui Brexiti leping piirab kaubandust. selles sektoris ainuüksi Iiri eksport Ühendkuningriiki on ligi viis korda Euroopa keskmine. härra Barnier, ma tervitan teie sõnu, mida te ütlesite selle kohta, et ükski liikmesriik ei tohi olla halvemas olukorras kui Ühendkuningriik. selles kontekstis me toetame riigiabi reeglite leevendamist regioonidele ja sektoritele kui, mis ei piirduks ka ainult Iirimaaga. ma tean, et teie ja teie meeskond olete väga teadlikud piiriteemadest Põhja-Iirimaal ning olete kindel soov, teil on kindel soov neid lahendusi leida. Põhja-Iirimaa on, Iirimaa on kindel osa Euroopa Liidust, meil on üks koma kaheksa miljonit inimest, kellel on igati õigus Iiri Euroopa kodakondsusele Iirimaa saare unikaalne olukord näitab, kuidas halb leping võib ohustada viimase kahekümne aasta edusamme ja võiks ohustada nii, või kahestada kodanikke mõlemal poolel läbirääkimiste lauda. härra Barnier, kuidas näete võimalust, kas me võiksime range piiri juurde tagasi pöörduda, millise, kas võiksid tagasi pöörduda probleemid Põhja ja Lõu- ja Lõuna-Iirimaa vahel, kuidas te teete koostööd selleks, et me ei tuleks äh, kõva piiri juurde tagasi. Brexiti kõnelused jätkuvad, on Euroopas äh, tähtsamateks, tähtsamate teemade hulgas lähiaastatel, kuid väga oluline on tagada ka, et jäänud kaheksakümmend seitse liikmesriiki omavad positiivset nägemust Euroopa Liidu tulevikust kodanike huvides, et me tagame töökohad, ohutuse, kaitserände probleemide eest ning kokkuvõttes ootan läbirääkimisi ja ma ütleksin, et pessimist näeb raskusi igas võimaluses. meie Rahvapartei fraktsioonis oleme optimistid ja meie näeme võimalusi igas raskuses. suur tänu, täpselt kolm minutit. Markus Pes Saksamaa. ma üritan kolme minutiga, kõigepealt meiegi mõtted on Londoni ohvritega täna ja täna me meenutasime aastataguseid ohvreid Brüsseli terrorirünnikus. härra Barnier, jah, kas rangem või leebem, jah, ees seisavad läbirääkimised, et saavad olema kõige raskemad, mis meil kunagi on Euroopa Liidus olnud, aga see sõnade valik juba paneb mind muretsema. Mm, jah, sest siin asi ei ole puht kaubanduslikes huvides, aga ka väärtused ja inimestevahelised suhted on minu fraktsioonile tähtsad jah, eh, eh, inimesed on elanud koos aastakümneid, nende saatust on kujundanud see kooselu ja nad on kasutanud vaba liikumise õigust ja nüüd Euroopa Liidu kodanikud Suurbritannias või britid meie teistes Euroopa Liidu liikmesriikides eh, omavad õigusi, mida tuleb austada ja need inimesed tahavad nüüd saada selgust, mis hakkab jutt muutuma ja tõesti esiplaanile tuleb seada meie kodanikud, see on väga tähtis. ja need inimesed on kujundanud ju ka meie piirkondade eh, saatust ja elukäiku, eriti piirialadel Iirimaal, Põhja-Iirimaal, Padekalee piirkond ja teisedki piirkonnad. Eh, Nordrhein-Westfalenis, Põhja-Rheini-Vestfaali liidumaal Äh, jah, äh, meiegi oleks sellised oma koduliidumaal, kui oleks britte olnud. nii et seda silmas pidades äh, jah, see, mis hakkab nüüd Brexiti läbirääkimistel toimuma, ei saa olla nii, nagu seda läbirääkimisi peeti äh, need ei ole samasugused läbirääkimised, kaubanduslepingud Ühendkuningriigiga peavad palju rohkem arvestama meie ühiste väärtustega, aga tähtis on ka mõelda piirkondlikule aspektile igasuguste tulevaste Brexitite puhul. jah, et ärgem sulgegem uksi ja tähtis on, et et need riigid ka, kes ei taha Euroopa Liidu kuuluda, maksid tihedaid sidemeid Euroopa Liiduga. ja veel üks asi, kas te saate kinnitada ja ma olen mures, et artikkel viiskümmend ei keela seda, et liikmesriik, kui ta avalduse esitab väljumiseks, võib selle ka tagasi võtta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 Barnier Brexit on muidugi äh, lüüasaamine, aga tähtis on, et see ei oleks majanduslik lüüasaamine äh, veel lisaks. jah, me peame äh, mõtlema nüüd nende sõnadele järele, mis te meieni tõite. tähtis on, et Brexiti leping äh, ei oleks soodsam kui täielik liikme staatus Euroopa Liidus näiteks ja et meie vabadused äh, ei satuks ohvriks läbirääkimistele. ja minul on kolm asja väga südamel. kõigepealt Euroopa Liidu kodanikud, Briti kodanikud, kes tahavad jääda Euroopa Liidu osaks, leidkem siin leidlikke lahendusi, tegemist on ju inimestega, kes äh, tõesti leiavad, et nemad on osa meist ja, ja ei tehke midagi nende jaoks ära, nad ei taha meist lahku minna. teiseks, eh, piirkondlikud eripärad ja erinevused, mõned riigid mõned piirkonnad kannatavad rohkem, näiteks Põhja-Iirimaa ja asi ei ole mitte ainult majanduslikel tagajärgedel, vaid ka julgeolekualased tagajärjed sellele piirkonnale. nüüd kolmandaks, eh, tähtis on, et praegune eelarve jääks puutumatuks ja kuidas siis puudujäägiga talitada, mis tekib meil eelarves tulevikus? kuidas garanteerida linnadele ja omavalitsustele piirkondades, et eelarve kallale ei minda? ma arvan, et meie eh, kohustus on nüüd olla ühenduses kohalike piirkondlike omavalitsustega Iirimaal, Šotimaal, ehm, Londonis, eh, rääkida meie tulevikust, kuidas seda üheskoos kujundada ja Star track eh, minu noorusajast kohe meenub Äh, mulle, kui ma nende asjade peale mõtlen. igatahes edu teile. ja nüüd järgmisena äh, meie liige Ühendkuningriigist Šotimaalt. härra president, härra Barnier, äh, EA fraktsiooni nimel ma võtan siin sõna kui eurooplane ja ma soovin, et meiegi saaksime anda oma panuse Euroopa tuleviku üle peetavates aruteludes äh, täisliikmena. jah, me tahaksime teha koostööd. Euroopa Liit on olnud hea meie kodanikele, meie kohalikele omavalitsustele, avanud võimalused õppida, töötada äh, teistes Euroopa Liidu, Liidu liikmesriikides kõikjal. nüüd äh, avanud ka valim-, võimalused meie äriühingutele osaleda sellistes aruteludes täisliikmena, nagu me siin peame jah, erakorralised ajad on saabunud ja nagu kõik teate, Šotimaa valdavalt hääletas selle poolt, et jääda Euroopa Liitu, kuuskümmend kaks protsenti tegid seda kõik omavalitsused hääletasid selle poolt, minu kohalik valijate hulgas lausa seitsekümmend neli protsenti olid selle poolt, et jääda Euroopa Liitu ja seda kõikidest parteidest. nii et Šotimaal, loodetavasti me teeme tihedat koostööd ka tulevikus oma Euroopa kolleegidega. jah, äh, artikkel viiskümmend käivitamine tähendab seda, et kaovad tuhanded töökohad Šotimaal ja see on katastroofilise tagajärjega meie toiduainete ja jookide ekspordile need moodustasid viis koma viis äh, miljardit eelmisel aastal ekspordina. ning väga kannatab ka kohalik tasand. jah, siin on kõneks meie kodanikuõigused, inimeste liikumise õigus, põllumajandus, kalandus, keskkonnapoliitikad, COP kakskümmend üks, pensionid ja tervishoid on kõik need valdkonnad, mida see otsus mõjutab. Šotimaa on osa Euroopast, meil on demokraatlikud väljakutsed meie ees ja meil on vaja Euroopat ja me tervitame Corri resolutsiooni ja ootame dialoogi. suur tänu. Judith Wallis ECR fraktsioonist Ühendkuningriigist, palun. ECR-i e e fraktsiooni nimel mina tahan tervitada teid härra Barnier regioonide komiteesse Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust mõjutab kohalikku ja piirkondlikku tasandit ja kohalike omavalitsuse tegemisi ja ma tahaks kutsuda teid üles, et äh, tõesti kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oleksid kaasatud läbirääkimiste protsessi ja et kokkulepe sõlmitaks, millest kõigile kasu tuleb. jah, lahkumine Euroopa Liidust ei ole nii, et Äh, kõik kaotavad. meil on väga tihedalt läbi põimunud meie majanduslikud ja sotsiaalsed äh, õigused ja huvid ja ei tohi tekitada kaotajaid. meie ECR-is oleme olnud dialoogis erinevate sidusrühmadega koha peal ja ka erinevate valitsustasanditega pärast referendumit ja ükskõik millised seisukohad kellelgi olid, kõik olid seda meelt, et peab jätkuma koostöö kahekümne seitsme liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel ka tulevikus. meil on ühised huvid ja väljakutsed ju ka kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ja tähtis on, et kui me arutame Euroopa tulevikku, et siis arvestatakse ka seda, et Euroopa tulevik tervikuna sõltub ka Euroopa suutlikkusest koostööd teha nende mandriosadega, kes ei kuulu Euroopa Liitu. me ei pea seadusandlust looma üheskoos selleks, et üheskoos edukad olla. Äh, näiteks äh, vastupanu kriisidele, energiaküsimused, jäätmekäitlus, terrorivastane võitlus, need on kõik väga tähtsad teemad. aasta tagasi me meenutasime aastataguseid sündmusi siin Brüsselis ja samuti äh, täna Londonis toimunut. suhted Euroopa Liiduga on väga tähtsad meie jaoks ja artikkel kaheksa kahestab seda. Ühendkrugist ei saa isoleeritud riik, vastupidi, me tahame häid suhteid Euroopa Liidu liikmesriikidega ja laiema maailmaga ja toetame väga vaba kaubandust, sellest tõuseb tulu kõigile meie kodanikele, see on meie vastastikes huvides, loodetavasti läbirääkimised sujuvad. ja nüüd eh, Ühendkuningriigi delegatsiooni nimel Arnold Hatš, kaks minutit lugupeetud president, härra Barnier, kallid kolleegid. suur tänu, et lubate minulgi sõna võtta Ühendkuningriigi nimel ja eh, esindada Ingla, Inglismaad, Šotimaad, Walesi, Põhja-Iirimaad meie liidus. Eh, kõigepealt president Markula, ma tänan teid, et olete eh, kohtunud korduvalt Brexiti ministri ja meie delegatsiooniga ja see on kõik väga tähtis meie dialoogiks. teiseks ma räägin sellest, eh, kui tähtsat rolli etendavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Ühendkuningriigis eh, ja plaanivad teha koostööd ka tulevikus kahekümne seitsme liikmesriigiga. jah, me tahame eh, edasi liikuda koos Euroopa Liiduga ja vahetada vabalt oma andeid ja mõtteid piiriüleselt. sotsiaalset ja majanduslikud suhted jätkuvad meie vahel ja meie kodanikud peavad saama mujal töötada, meie talunikel on vaja eksportida, meie pankadel on vaja äri ajada ja meie noored inimesed tahavad õppida parimates ülikoolides Euroopa Liidus ja vajavad kõik kodanikud ka juurdepääsu heale tervishoiuteenusele. jah, ma loodan, et meie ametivõimud äh, lahendavad need mured ja meil on vaja kolme põhimõtet. Ehm, kõigepealt on vaja otsused langetada seal, kus nad on kõige lähemal kodanikele. Ehm, kindlasti kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel tulevad uued ülesanded ja kindlasti fiskaalne autonoomia peab suurenema kohalikel omavalitsustel Ühendkuningriigis nii et me nüüd vaatame teie poole, härra president ja härra Barnier. tähtis on, et me tulevikus ka saaksime kasu sellest tihedast koostööst mm, ja jätkame Horisont kakskümmend kakskümmend ja Erasmus ja teiste Euroopa Liidu programmide kaudu koostööd ja pikemas perspektiivis me eh, kutsume üles tihedamale koostööle ka regioonide komiteega tulevikus. A jah, aeg on läbi ja nüüd üheminutilised sõnavõtud. härra Albert Cordiero kõigepealt. E härra president, kallid kolleegid, austatud härra Barnier. kõigepealt ma tahaksin öelda, et Assooride volikogu esimees ja ma juhin ka Euroopa Liidu äraste piirkondade konverentsi ja äh, sellest ma tahaksin ka rääkida, et Brexiti mõju regiooniti saab olema erinev ja ma tahaksin küsida teie käest, tahaksin teada, mil määral selles protsessis on, võet-, võetakse arvesse erinevat mõju, et äh, Euroopa Liidu mõju erinevatele Briti piirkondadele ja vastupidi, et kuidas te seda arvesse võtate ja mil, mil määral see kajastub eh, teie töös? teine küsimus, eh, mõju eelarvele. see on üks täiendav mure, mureküsimus meie jaoks. jah, räägitakse, et võib-olla mõningad saavad sellest kasu ja äh, ja see võib kahjustada meie kõige tähtsamat poliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat. Please nüüd olen Hodad, üks minut, palun. I m sorry, I m sorry, Mr President. vabandust, härra president, ma ei olnud valmis üldse. ma ei teadnud, et ma nimekirjaski olen. et äh.... jah äh,, Mari Friil. ma tänan, härra Barnier, et tulite meiega kohtuma täna ja kuna mul on ainult üks minut, lähen kohe asja juurde jah, meie resolutsioon tunnustab Euroopa Liidu tähtsat rolli rahuprotsessis Põhja-Iirimaal ja piirijoolses koostöös eh, Iirimaa saarel. Eh, ja eh, väga palju on saavutatud ka kohalikul tasandil suhete arendamisel ja koostöös. väga tähtis on, et seda tööd kaitstaks äh, tulevikus ja härra Barnier, väga kena, et te rääkisite siin Põhja-Iirimaast ja eh, et olete mures Iiri saare pärast. jah, meile meenub, kui piirid olid veel kinni Iiri põhja ja lõunaosa vahel ja mõelda, palju me oleme edasi liikunud viimastel aastatel siin. ja väga tähtis on, et Brexiti läbirääkimistel kõik pooled äh, Äh, väldivad äh, igasugust korraldust, mis suure reede kokkuleppeid kuidagimoodi nõrgendaksid. Uh, ja nüüd äh, härra Stenson, üks minut. ma tänan, president Barnier, jah mina Põhja-Iirimaalt tahan tervitada seda, te tulite, härra Barnier, meiega täna kohtuma. mul on kolm peamist sõnumit. Euroopa Liit on olnud hea liikmesriikidele ja eriti eriti Iirimaale ja ma leian, et Iirimaa peab jääma Euroopa Liidu osaks ja mitte lahkuma. jah, ja väga tähtis on, et te rääkisite ka Iiri rahuprotsessist. mina Iirimaalt tulles võin öelda, et kodanikud mõlemal poolel Iirimaal on väga mures Äh, selle üle, mis, millised tagajärjed on ähm, Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust, kuidas see mõjutab nende igapäevaelu. me ei taha pimedasse minevikku naasta, see oleks äh, kohutav. on vaja leida lahendusi, mis äh, oleksid head kogu Iiri saarele mm, ja kardetakse, et need liikmesriigid ja piirkonnad, kes on kõige suuremas raskuses, Äh, vajavad äh, tunnustamist ja on vaja äh, konkreetsed ettepanekud neile abistamaks, et nad saaksid edasi liikuda. see on solidaarsus ja ühtekuuluvus. Uh... solidaarsus on hea sõna, sellega lõpetame. meil on kaheksa sõnasoovi. Shall uh, uh, um, uh, Schäfer, Spiridon, uh, Spiridon, Spirido, Spiridon Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close? Kas me sellega saame nimekirja sulgeda? Vastasel korral me ei tule kuidagi ajaga toime. Nii et üks minut kõigile. Kolamers ma tänan, härra Barnier, et tulite kohtuma regioonide komiteega. Hollandi delegatsiooni esimehena tahaksin minagi paar sõna öelda. meie eh, vaatame Brexitit Euroopa prillide kaudu, aga samas eh, me mõtleme sotsiaalsetele, majanduslikele tagajärgedele, mõjudele, eh, mis sellel protsessil on piirkondadele, eriti Euroopa lääne lõunapoolsetele piirkondadele. mida see tähendab Hollandile, samuti Hollandi eh, kodanikele, me arvame, et mõju on suur. me teame, et Iirimaa saab tublisti eh, mõjutatud, aga samuti Holland, meie kannatame samuti. inimesed eh, siin ei hääletanud Brexiti poolt, aga ometi mõjutab see neid tugevasti ja seitseteist miljardit eurot aastas läheb see võib-olla meile maksma no, Hollandis. Holland ja Ühendkuningriik on tähtsad kaubanduspartnerid ja näiteks Rotterdami sadam kannatab meil tublisti sotsiaalmajanduslikud piirkonnad ka minu kodulinnale saavad olema ulatuslikud. ma kutsun üles härra Barniet ka selle peale mõtlema läbirääkimiste ajal ja kuue aasta, kuue kuu pärast palun kandke ette tulemustest. Ühendkuningriigi esindaja. jah, Michelle, kui tohib, olen väga isiklik, viimane kord eh, sa aitasid mul pöö, siin eh, Brüsselis Birminghami West Midlandsi eh, büroo avada jah, sellised asjad juhtuvad, kui töötate eh, Euroopa Liidus ja meie büroo toimib endiselt. nüüd see resolutsioon, milles me loodetavasti kokku lepime, ütleb väga selgelt, et ei peaks olema ühtegi lepingut Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, mis on soodsamatel tingimustel kui liikmeks olemine Euroopa Liidus. aga tuleb ka aru saada, sellest Ühendkuningriigis, Kuningriigi kodanikud ja valitsus peavad seda mõistma. sedamööda, kuidas meil algab vii-, artikkel viiskümmend protsess, olen ma üsna pessimistlik, et nii ka läheb. eile me saime jälle libauudiseid. Brexiti minister ütles, et Ühendkuningriigi lahutuse arve piirdub kolme miljardiga ja et Ühendkuningriigil ei ole mingeid juriidilisi kohustusi, et pärast Brexitit peaks ka maksma Euroopa Liidu eelarvesse. härra Barnier, ma loodan, et see, mida te rääkisite meile täna, äh, seda te kordate ka äh, teisele poolele. see on väga tähtis Ühendkuningriigi kodanikel mõista, millega neil tegemist on Brexiti näol. Uh, next uh, Michelle Schäfer. Michelle Schäfer, ALDE, Holland. Mrs Schäfer Merci, monsieur Barnier, de partager avec suur tänu, härra Barnier, et jagasite ausalt ja öö, äh, oma seisukohti meiega ja me tõesti hindame seda. ja jätkan, jätkan hollandi keeles. mina olen pärit sellisest piirkonnast, kus on väga tähtsad erinevad toetused ja abid ja ma võin öelda seda, et lägi, seoses läbirääkimistega on mul väga mitmeid küsimusi. ühtekuuluvusfond ja sellest tulenev rahastus, seda ei tohi puud-, puudutada, sest kui seda tehakse, siis piirkonnad satuvad veelgi raskemasse olukorda. et kuidas te kavatsete seda arvestada? ma tänan, härra Spiridon Kreekast järgmisena suur tänu, härra president. jah, suur tänu, härra Barnier. ma arvan, et tegemist on olukorraga, millist meil pole varem olnud ja me ei tea, mida see kõik kaasa toob. aga mõjud piirkondadele saavad olema ulatuslikud. jah ma tahtsin seda rõhutada nüüd, mis on minu jaoks prioriteetne. Brexit ei ole kõige suurem probleem, kõige suurem probleem on see, kuidas me tegeleme nende põhjustega, mis tingisid selle, et Briti kodanikud hääletasid Brexiti poolt väga tugev populism eksisteerib ja koos majanduskriisiga ja rändeprobleemidega on tekkinud olukord, kus tekib selline kummaline natsionalism. ühelt poolt äh, ja teiselt poolt on probleemid Euroopa Liidus. meil on vaja astuda samme, mis tõesti panevad Euroopa kodanikud tundma, et Euroopa Liit on nende poolel. ja üheskoos kujundada poliitikaid, mis toovad meid kokku ühine kaitsepoliitika, ühine välispoliitika ja majanduspoliitika. suur tänu, härra Korastos, Thessaloniki, Kreeka. suur tänu, härra president, härra Barnier, lugupeetud daamid ja härrad. jah, väga raske on asju lahendada, aga samas tuleb kiiresti tegutsema hakata seni, kuni kõik viibib ja aeg läheb, sedamööda euroskeptitsism ja populism eh, süvenevad. Eh, juba Perikles eh, rääkis sellistest asjadest. otsus peab olema selline, et tal oleksid tuntavad tagajärjed, sest vastasel korral on Euroopa ohus jah, silmakirjalikkus on valitsenud aastaid ja aastaid ja tulemuseks on, et euroskeptitsism on pead tõstnud. ma loodan, et eh, Euroopa koda ei kahjustata. Eh, ma loodan, et Euroopa ei satu ajaloomuuseumisse, seda ei tohi lubada. meil on vaja edastada kodanikele tõelise Euroopa ideed. Euroopal on vaja solidaarsust ja austust iga üksiku inimese vastu. suur tänu, härra Sanchez Monas. suur tänu, härra president mina tahaksin teile rääkida Andaluusiast, jah, muidugi Andaluusia on Euroopa tõesti lõunapoolsema, kõige lõunapoolsemas osas ja ma, tegemist on tõesti ausa ja tööka piirkonnaga, kus kasutatakse ära kõik öö, ressursid, mis kodanike käsutuses on ja seda kõige parem, kõige paremal moel aga äh, ma tahaksin paluda härra äh, Barnier, et ta võtaks arvesse ka teist maa, maismaapiiri, Gibraltarit. ja see on selline piir, kus ligikaudu kümme tuhat Andaluusia töötajat, töölist pidevalt ületavad seda piiri. ja et väga tähtsad on meie oma, kohalike omavalitsuste omavahelised suhted ja ma arvan, et ka seda piiri peaksime me arvesse võtma. et kui Gibraltar lahkub Euroopa Liidust ja sellel saab olema mõju ühele piirkonnale, mis oli ja, ja äh, mida jätkuvalt mõjutab tõsiselt majanduskriis härra Barnier, minu nimi on Hutchinson, ma olen äh, belglane, brüsslane, äh, Brüsseli kodanik ja ma olen kunagi äh, ja minu isa on britt ja ma kuulasin huviga teie avaldust ja ma loodan, et te jääte kindlameelseks kuni selle protsessi lõpuni, sellepärast et äh, takistusi kindlasti saab olema palju teie teel, aga ma tahaksin rääkida ühest detailist, peaaegu sellisest äh, Äh, see on tõesti selline äh, peaaegu et anekdoot, et ma olen äh, Brüsseli volikogus ja ma paluksin, et te läbirääkimiste käigus ei unustaks neid tuhandeid Briti kodanikke, kes töötavad Euroopa institutsioonides ja nende perekondi, kes on praegu täielikus paanikas ja nad ei tea, mis nendest saab ja väga paljud nendest juba sadakond on võtnud Belgia, Belgia kodakondsuse, nii et aga ega ma kõiki neid Euroopa Liidu funktsionäre kõik Belgia kodakondsust ei võta, nii et ma paluks, et te võtaksite ka nende olukorda arvesse. tänan ja nüüd meie viimane eh, linnapea ja siis härra Barnier vastab kõigile küsimustele. meie linnapea härra Barnier. Michel Barnier. austatud härra Michel Barnier, minu kallid kolleegid, härra president, kallid daamid ja härrad. väga tähtsad valimised saavad Prantsusmaal aset leidma mõne nädala pärast. ja täna hommikul olin ma Pariisis eh, kuula-, kus erinevate kandidaatide kuulamisel ja seda Prantsusmaa linnapeade assotsiatsiooni algatusel ja ma olin tõesti täiesti jahmunud, jahmunud sellest, et Euroopast ei räägita. ja ma olen tõesti ja see teeb mulle tõsiselt muret, sellepärast et Prantsusmaa on üks Euroopa Liidu asutajariikidest ja nüüd on seal Euroopas saanud midagi sellist, mis tekitab hirmu, nii et härra volinik, ma arvan, te peate olema väga kindlameelne Briti valitsusega. selleks, et ülejäänud õpipoisid, õpipoistel ei oleks enam julgust sellel samal teel jätkata. hästi jah, teil on väga palju tagasisidet, väga palju küsimusi ja arvamusi kõlasid, aga palun ka teil, palun lühidalt teha. härra president, kõigepealt lubage mul tervitada Guy Verhofstadti, keda ma siin märkasin. ta on peidus, jah? oma sõnavõtu alguses tuletasin meelde jõuliselt ja otsusekindlalt et ma töötan tihedas koostöös ka Euroopa Parlamendiga ja tema presidendi Antonio Tajoniga ning Kiefer Hofstadti ja tema kolleegidega, kes jälgivad neid keerulisi läbirääkimisi. tuletan seda veel kord meelde, et Brexiti puhul räägime artiklist viiskümmend, mille ja eesmärgiks on leping, mille me ratifitseerime ühenduse raamistikus Äh, Euroopa Parlamendi ülemkogu, Euroopa Nõukogu ning Briti parlamendi poolt. ja nagu ma ennist ütlesin, kõik äh, hilisemad lepingud, mis äh, määratlevad meie tulevase suhte uue partnerluse Ühendkuningriigiga, on kõik lepingud, mis on segatüüpi, mis eeldavad ratifitseerimist kahekümne seitsme rahvusparlamendi poolt Michael Murphy rääkis talle südamelähedasest teemast, see on loomulik, nagu ka Senda Tenson Iirimaast. ma ütlesin ja ütlen veel, me suhtume väga tähelepanelikult Briti otsuse tagajärgedesse lahkuda Euroopa Liidust, lahkuda Euroopa Tolliliidust sellel on selgelt tagajärjed sellele, milline saab olema tulevane Euroopa Liidu välispiir ning äh, ühtse turu välispiir. ma teen kõik, härra Murphy, härra Stanson, selleks, et me ei tuleks kõva, et me ei jõuaks kõva piirini, hard border. ma mõistan teie muret, ma mõistan, kui habras on äh, olukord, kui suuri jõupingutusi on tehtud koos rahu ja dialoogi nimel kui ma olin äh, üheksakümne üheksandal aastal kuni kaks tuhat, kaks tuhat neli regionaalpoliitika volinik, siis üks meie esimesi, minu esimesi visiite oligi Põhja-Iirimaale. ja asi, mida ma kunagi ei unusta, oli kohtumine, mis samal päeval leidis aset kahes erinevas paigas. kahe Nobeli preemia laureaadiga, David Trumber ja Jane Hume, mõlemad iirlased kes oli tol ajal ka Euroopa Parlamendi liige, Sain Huum, ja mõlemad ütlesid, pärast seda tragöödiat me istusime laua taha ja mitte Londoni pärast või tänu Dublinile või tänu Belfastile, vaid sellepärast, et Euroopa Liit oli olemas ja oli rahuprogramm. ma ei unusta seda, neid kahte vestlust kunagi ja, ja ma jään selle arusaama juurde, et Euroopa Liit äh, mängib Põhja-Iirimaal ja ka üldisemalt väga olulist rolli. loomulikult ma arvestan Ühendkuningriigiga. ma ütlesin ennist oma sõnu hoolikalt kaalides, et äh, ta on kaasgarantii ja suure reede kokkuleppe tagamisel me peame temaga tegema koostööd selleks, et leida kohased lahendused. nii palju sellel teemal. kinnitan teile üle, et minu isiklik äh, ja minu meeskonna soov on leida lahendus, mis äh, tugevdab dialoogi, rahu ja stabiilsust. Markus Töns mainis mitut küsimust muidugi te ütlesite, et läbirääkimised on rasked, nagu te ütlesite, rasked erakordsed, ütlesin ma. ja ma loodan, et nad jäävadki erakorralisteks. Te ütlesite, me räägime liiga palju kaubandusest ja rahast. härra Töns, olge minu suhtes õiglane. ma rääkisin ka paljudest muudest asjadest. ma rääkisin kõigepealt kodanikud. ma ütlesin, et see on meie prioriteet. ma rääkisin väärtuste ühtsusest ja, ja huvidest ühistest huvidest, mis meil on ka pärast Brexitit. ma rääkisin sotsiaalsetest õigustest, keskkonna maksualastest õigustest, e-, e-, sellest, et me keeldume igasugusest äh, õiguste kahandamisest läbirääkimiste tulemusena. loomulikult on finantsmõõde alati olemas, on õiguslik mõõde, mis on oluline. ma mõistan, kui suured, kui suur on ebakindlus praegu, mis äh, valitseb selle Ühendkuningriigi otsuse tagajärjel lahkuda Euroopa Liidust. härra Töns, te rääkisite tagasi, selle protsessi tagasipööratavust, selle kohta ütleksin ma, et otsus lahkuda Euroopa Liidust ja teatada sellest otsusest on ühepoolne. seda tõlgendatakse kui ühepoolselt, lähtudes kirjast, mida me ootame kahekümne üheksandal märtsil Theresa Maylt kuid kui see teade on meieni jõudnud, siis protsess ei ole enam ühepoolne. ta saab mitmepoolseks ühiseks protsessiks, kus on nõutav kahekümne seitsme riigi ühehäälsus, pluss üks. Bart Summers rääkis kodanike õigustest. ma ütlesin ennist, et äh, pean väga positiivseks kodanikualgatust, mis komisjonis täna registreeriti, pakutakse välja loomingulisi lahendusi ja me olemegi üritanud olla, härra Soomers, loomingulised nendes läbirääkimistes. kuid me peame toetuma ka õigusaktidele. Euroopa Liit koos Ühendkuningriigiga on nelikümmend kolm aastat pununud juriidilisi äh, sidemeid, majanduslikke sidemeid ja ma ütlesin oma kõne alguses, et kõik see, mida me oleme koos teinud, me peame selle punutise nüüd lahti põimima. sest see on see soov, mis oli mitte meil, vaid Briti kodanikel. härrad ja daamid, ma pean ütlema kodanikele tõtt see ei saa olla business as usual. see ei ole väike sündmus. see on tõsine ja erakorraline olukord. sellel saavad loomulikult olema tagajärjed, nagu ma nüüd ennist kirjeldasin. härra Soomers, te rääkisite eelarvest nagu ka härra Cordero või, äh, või äh, teised kolleegid praegune finantsraamistik, mis teid puudutab eelkõige ühtekuuluvuspoliitika läbi, äh, puudutab seitset aastat, see on seitsmeaastane kohustus ja Ühendkuningriik keskmiselt osaleb neljateistkümne protsendi ulatuses nendes poliitikates. ja ennist ma ütlesin et ja selgelt, et mingisugust karistust ei ole, mingit exit villi ei ole. me peame kõik vastastikku äh, arved kokku lööma, olema vastutustundlikud. kui me oleme vastutustundlikud ja kanname oma kohustusi, siis äh, see on väga tähtis, et jät-, selleks, et jätkuks rahastamine ja jätkuksid programmid kõikides Euroopa piirkondades iseäranis. härra Tony Buchanan rääkis Šotimaast. tuletaksin väga selgesõnaliselt meelde, et ma kuulan kõik ära, härra Buchanan, kuulan kõik ära, uks on avatud. aga läbirääkimisi pean ma ainult Ühendkuningriigi valitsusega Need on õigusaktid ja reeglid, kuid ma kuulan kõik ära. ja ma ei taha sekkuda väljaspool oma rolli läbirääkimistel ega taha sekkuda Ühendkuningriigi institutsioonide vahelistesse küsimustesse. proua Wallis rääkis avalikust arutelust. jah, ma arvan, et kohalikud omavalitsused, nagu ma ennist ka ise ütlesin, soovides, et te osaleksite selles avalikus arutelus, te rääkisite koostööst. ma loodan tõepoolest, et saab olema pidev ja jätkuv koostöö Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste vahel ja Briti seda soovivate kohalike omavalitsuste vahel. ja just seepärast, proua Wallis, rääkisin ma teie ees ennist nendest tingimustest, mis on vajalikud selleks, et me võiksime edu saavutada. ja ma tänan teid selle eest, et te, et te tähelepanelikult neid vaatleksite. eesmärgiks on kokkuleppe saavutamine ja kui me kokkuleppe saavutame, siis on meil ka kindlasti alus, mis võimaldab meil edendada edasist koostööd, kaasa arvatud äh, kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, teisel, kes siis asuvad teisel pool Inglise kanalit. Arno Tats, ma mõistan teie seisukohta, aga kordan üle, et muutused on tulemas kui ma ütleksin midagi muud, ütleksin, et kõik jätkub nagu enne, siis poleks see ju tõsi ja ma tahan rääkida tõtt. muutused tulevad. ja ei saa olema business as usual. ära Hadž. läbirääkimiste ajal muuseas objektiivsetel põhjustel ilma igasuguse poliimikata peame me tuginema faktidele ja tuletama meelde kõiki edusamme, mida me koos oleme teinud ja mida me oleme unustanud ütlen siin oma härra, härra Barniele, kes kannab sama nime kui mina, keda ma siinkohal tervitan, tuletame meelde, milline, millist arutelu peetakse erinevates liikmesriikides, minu koduriigis iseäranis. me oleme unustanud või teeme meelega, me ei räägi Euroopa edusammudest, olgu on tegemist rändlustasude kaotamisest või siseturu saavutustest meie kohustus on meelde tuletada kõiki neid saavutusi läbirääkimiste ajal lahkudes Euroopa Liidust, lahkudes ühisturust, tolliliidust, Ühendkuningriik omaenda soovil peab loobuma teatud nendest äh, edusammudest ja saavutustest, nii et meie tegevus saab olema võib-olla ka õpetlik läbi, ei taha ka, soovimata millegagi liialdada. härra Cordero ma olen juba, olen praegu ja olen juba kaua olnud äh, tähelepanelik kõige äärepoolsemate piirkondade käekäigu suhtes, sealhulgas Assoorid. suurepärane on, et Euroopa Liidus on selliseid piirkondi, millele toetuda, kes asuvad mõnikord kaugel ookeanide taga ja seavad meie piirid väga kaugele ja meie mõju ühtlasi viivad kaugele ühtekuuluvus on äärmiselt tähtis nende piirkondade jaoks. minu vastus teie küsimusele on aga osaliselt läbirääkimiste eduga seotud ning asjaoluga, et me suudame stabiliseerida praeguse finantsraamistiku. see on läbirääkimiste finantsaspekt. ja pärast härra Cordero on lugu hoopis teine nagu ma ka teisele kolleegile siin ütlesin, tulevane finantsperspektiiv, daamid ja härrad, on hoopis teine lugu ja see ei ole enam minu roll, kui isegi kui mind huvitab see teema, tulevane finantsperspektiiv ja selles kokkuleppimine saab olema väga raske, need muidugi alati raske on, on, on see seitsmeaastase raamistiku paikapanemine, kuid nüüd alates aastast kaks tuhat kakskümmend on täiendav raskus. meid saab olema kakskümmend seitse ja kümme miljardit jääb puudu keskmiselt eelarvest vahendite osas. ja omalt, omalt poolt ja isiklikult muidugi pean väga oluliseks ühtekuuluvuspoliitikat, nagu Jacques Delors selle kavandas, sest see võimaldab vähendada territoriaalseid äh, eri nõrkusi ja veel paari sõnaga, kui härra Lammers mainis oma koduriiki. härra Lammers, mõned, mõnesid riike see puudutab valusamalt. jah, ma vaatasin erinevate liikmesriikide kaubandussuhete äh, olukorda. Belgia, Iirimaa, äh, Hol-, Holland on eriti ohus, me peame seda muidugi arvestama oma läbirääkimistel. samuti on oluline mõista, esmaspäeval kohtusin Euroopa Parlamendi Guy Verhofstadtiga selleks, et rääkida tagajärgedest tolliliidule. tuleb mõista, mis hakkab juhtuma tolliliidus, siis kui üks riik lahkub, siis kaubad, loomad, kõik värsked toiduained vajavad kontrollimist Euroopa Liidust lahkumisel ja sise ja selle ja, ja ühisturule sisenemisel samuti. see tähendab, et paljude riikide jaoks seda, et tuleb võtta uusi meetmeid selleks, et seda kontrolli läbi viia. härra Boor rääkis uutest suhetest, kordan üle, daamid ja härrad, et parim suhe Euroopa Liiduga on olla Euroopa Liidu liige. parim suhe olla Euroopa Liiduga on olla Euroopa Liidu liige. ja ma lisan, et teiseks, teine pari-, võimalus on olla Euroopa Majandusruumi liige, nagu Norra, Liechtenstein või Island. Nende riikide suhtes on meil samuti kohustusi. ja ma vastasin teile e eelarve osas, härra Spiridon, härra Korastos rääkisid läbirääkimiste erakorralisest iseloomust. jah, ma kuulasin teie sõnu, mõlema sõnu. tuleb vahet teha. Brexiti tagajärgedel ja see on ka osaliselt minu ülesanne läbirääkijana koos Guy Verhofstadtiga ja nõukoguga. Brexiti õppetunnid, millest te rääkisite Brexiti õppetunnid, see, mida väljendasid Briti kodanikud, ra-, see, mida rahvas soovib, seda tuleb kuulata ja mõnikord äh, äh, seda, see on ka põhjuseks äh, Junckeri valgele raamatule, see on ka põhjuseks nendele, sellele, nende lavastusele, mida me Roomas kavatseme teha peatselt tegeleda küsimustega, mis huvitavad kodanikke, kus me saame tõestada, et Euroopa Liit annab lisandväärtust, piirid, investeeringud, teadusuuringud, kaitsepoliitika, julgeolek, digitaalturud. Need põh-, need on põhjused, miks ma väga jõuliselt toetan uue Euroopa agenda nimel. härra Sanchez-Menos Gibraltari osas on asjad selged juriidiliselt. Gibraltar lahkub Euroopa Liidust samal ajal kui Ühendkuningriik. härra Hutchinson väljendas oma emotsiooni kõige toimuva suhtes, ka meie elame väga kaasa. ametnikest rääkides võin teile öelda, et et president Juncker ütles kohe alguses, pärast Brexiti äh, hääletust, et kavatsetakse kaitsta Euroopa Liidu ametnikke sõltumatult nende rahvusest, kuivõrd nad on Euroopa Liidu ametnikud. ja ei, paremini enam öelda ei saa, kui härra Juncker seda ütles. kõneleja mikrofon katkes. Äh, tahan teid tänada aja kulutamise ja tähelepanu eest ja valmisoleku eest. Thank you. All right, uh, dear colleague. niisiis, kallid kolleegid, ma kõigepealt tervitan ja tänan Euroopa Parlamendi saadikud, kes ühinesid meie aruteluga siin. Eh, paar sõna. Eh, meil seisab ees arutelu ja see seondub Rooma lepingu kuuekümnenda aastapäevaga eh, mis tagas meile sotsiaalse ühtekuuluvuse, rahu ja heaolu. ja ei ole üllatav see, et Euroopa kodanike usaldus Euroopa projekti vastu on viimasel ajal kõikuma löönud ja see, mis on toimunud, on mõjutanud Euroopa Liidu kodanike arusaama Euroopa Liidust. Maastrichti leping tahtis vähendada seda lõhet kodanike ja Brüsseli vahel ja kodanikkonna kontseptsiooni arendada. E, regioonide komitee moodustati ühe osana Euroopa demokraatlikust süsteemist, et ka kohalike piirkondlike e, inimeste hääled jõuaks e, Brüsselini ning meil on vaja nüüd volitusi ja instrumente selleks, et oma asutajate isade nägemus ellu viia Mm, samas teisalt, mis on kodanikele tähtis äh, ei ole mitte võimuvõitlus institutsioonide vahel Brüsselis või igasugused lepingud. toon ühe näite. komisjoni valge raamat, mis käsitleb Euroopa tulevikku, äh, mis peaks aitama Euroopa tulevikku kujundada. meil seisab ees suur ulatuslik arutelu ja üks aspekt vajab rõhutamist. ühte kuuluvus ja selle lisandväärtus, see on väga tähtis. kakssada seitsekümmend piirkonda ja kuuskümmend tuhat kohalikku omavalitsust Euroopa Liidus on jõud, mis kindlameelselt tahab Euroopa Liidu põhiväärtuste eest seista. linnad ja piirkonnad eh, on võimsad kujundamaks Euroopa liidu tulevikku. nüüd tahame oma panuse anda sellesse arutellu ja oleme teinud mitmeid algatusi, andnud võimaluse kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel, meie kodanikel väljendada oma mõtteid Euroopa mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. ja sellega me tegeleme sel aastal ja teeme tihedat koostööd president Donald Tuskiga ja oma liikmetega ning eh, meil on ka oma raamistik koostatud selleks mõttevahetuseks. jah, eh, kahe päeva pärast eh, minagi osalen ametlikel üritustel, mis seonduvad Rooma lepingute kuuekümnenda aastapäeva tähistamisega ja kümme aastat tagasi, kui meil sündis Berliini deklaratsioon, nüüd jälle me leiame aega, et arutleda oma ühiste väärtuste üle ja tahame kodanike usaldust jälle taastada meie vastu. pakume välja regioonide komitees lahendusi. nii et väga tähtis aeg on meil praegu. kõigepealt ma annan sõna härra Kiiver Hofstadtile, parlamendi saadikule. Eh, tema on ka raporti autor Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidus praeguses institutsioonilises ülesehituses. jah, eh, see, mida Euroopa Parlament on ette võtnud, tugineb kolmele arutelu, kolmele raportile kõigepealt on meil raport härra Brokilt ja proua Pressolt ja Jo Lainelilt, nimelt raport selle kohta, milline on võimalik areng, evolutsioon Lissaboni lepingu raames. teine raport käsitleb seda, mida on vaja väljaspool aluslepingut veel ette võtta ja kolmas raport on proua Peresi ja härra Pööge raport ja see puudutab äh, reforme äh, euroalal, äh, euroala juhtimist ja fiskaalvõimekuse väljaarendamist euroalal. mida me oleme teinud? seda me oleme teinud mitte ühe raporti kaudu, vaid meil on kolm sidusat raportit, aga neid tuleb kindlasti koos lugeda, et saada ülevaade sellest, mis on parlamenti poolt välja pakutud ja see, mis me välja pakume, on üsna lihtne mõista. me elame jah, keerulistel aegadel Euroopas, meil on mitu kriisi korraga, pagulaskriis, rändekriis, finantskriisi tagajärgedest me ei ole ikka veel üle saanud meil on äh, probleemid naabruskonnas, nii et äh, mida me üritame teha, vastata küsimusele, et milliseid reforme on Euroopal vaja selleks, et ta tuleks toime nende väljakutsetega, mis on tulevikus. enamik äh, inimesi Euroopas sees ja väljas leiavad, et Euroopa äh, reageerib hilinenult ja liiga nõrgalt, kui mingi kriis puhkeb. toon ühe näite USA Äh, kuidas nemad reageerisid äh, finantskriisile, on üks ja kuidas meie reageerisime, on hoopis teistsugune. Nemad otsekohe seal käivitasid äh, pankade rekapitaliseerimise protsessi, neli miljardit dollarit ja tohutu investeeringute programm käivitus kohe, üheksasada miljardit pluss kümneks aastaks oli see programm pluss siis eh, ka eh, kvantitatiivse leevendamise programm üks koma kaks triljonit mahus ja seda kõike üheksa kuu jooksul tegid nad. demokraadid alustasid öö, eh, Obama, vabariigis alustasid, Obama jätkas demokraatidega ja ka Euroopas samasugune kriis, mis tuleb, tuli meile üle Atlandi. Eh, jah, puhkes ka meil, aga me ikkagi oleme alles puhastamas oma pankasid ja pangandusliitu meil ka ei ole, mida meil vaja on. me endiselt arutame investeeringute programmi, eh, mida on vaja meil. jah, tõesti, eh, kvantitatiivne leevendamine toimus, aga hilinenult ja seda kaitsepositsioonidelt, et ära hoida deflatsioon, selle asemel, et majandust turgutada. nii et küsimused, eh, mis kõlasid siin parlamendis, olid järgmised. kuidas on võimalik, et nemad suudavad kohe reageerida, aga meil on nii raske seda teha? ja me leiame, et põhjuseks on see, et meie institutsionaalne raamistik ei sobi selleks, ei ole tuleviku jaoks kohane ja meil on vaja terve rida reforme läbi viia võimalikult kiiresti. ja me üritame nüüd analüüsida, mida tuleb lepingu raames ära teha, mida lepingust väljaspool ära teha ja mida eriti euroalal ette võtta, milliseid uusi juhtimismeetmeid meil on vaja. jah, meil on vaja rohkem kui stabiilsuse ja majanduskasvu pakt. mitte ainult uusi eeskirju, vaid meil on vaja ka sellist ühiskassat, fisk-, fiskaalsuutlikkus, meil on vaja euroalale finantsministri ametikohta selleks, et probleemidega toime tulla. pluss loomulikult see lähenemine. jah, me käsitleme oma raportis neid institutsioonilisi muutumisi, mis tuleb teha otsuste langetamise protsessis Euroopas võib-olla väiksem Euroopa Komisjon, aga see peaks olema siis tõeline Euroopa valitsus ja mitte enam esindama kahtekümmet kaheksat riiki Äh, homme jah, kakskümmend seitse, ülehomme võib-olla jälle kakskümmend kaheksa, nagu me kõik teame. Äh, meil on vaja sellist süsteemi, mis oleks kahest kontrollivast organist koosnev, ühes, üks on Euroopa Parlament, mis esindab, esindab kodanikke ja teine esindab liikmesriike, on nagu öö, äh, liikmesriikide nõukogu ja see peaks olema selline hästi toimiv avalik organisatsioon. ja meil peab olema eelarve, mis tugineb rohkem sellele, mida me nimetame omavahenditeks. ja Monti rühm on nüüd avaldanud kolme institutsiooni nimel nõukogu raporti, aruande, kus öeldakse, millist liiki uusi rahalisi sissetulekuallikaid võiks kasutada Euroopa Liidus et me oleksime suutlikumad tulevikus ja lisaks sellele, mida raport veel üritab, nimelt äh, leida uusi valdkondi, kus Euroopal tuleb kohal olla, näiteks Kaitseliit on vajalik. näiteks äh, ränne, rändepoliitika, mis tugineks tõelisele suutlikkusele Euroopa piiri ja rannikuvalve, sisejulgeoleku teemad. tulevikus meil peab olema oma uurimis- ja teabesuutlikkus Euroopa Liidus. me oleme näinud, et koordineerimine liikmesriikide asutuste vahel ei ole enam piisav. alati jäävad mingid lüngad või teisisõnu, terroristid ei tunne piire Äh, jah, aga meie piirivalvel, meie teabeasutustel, õiguskaitseorganitel on piirid ees. nii et kõik see peab olema arutluse objektiks. ja siis on meil raport, kus anname soovitusi äh, selle kohta, kuidas kolm institutsiooni peavad edasi arenema. on vaja äh, selle üle institutsioonide vahel hakata mõtteid vahetama. jah, ja paralleelselt toimub Brexit ja iseenesest eh, ei ole see sugugi lihtne eh, arutelu, kui keegi lahkub Euroopa Liidust. aga samal ajal on vaja ka olla ründavatel positsioonidel, mõelda Euroopa Liidu tuleviku üle sügavalt järele ja teeme ettepaneku samas vormis nagu Monti omavahendite töörühm tegutses, ka alustame institutsioonide vahelist mõttevahetust, kus komisjon, nõukogu ja parlament omavahel hakkavad mõtteid vahetama ja loomulikult ka teie eh, komitee peab olema sellesse mõttevahetusse kaasatud. Äh, tänan. ja nüüd anname sõna Elmar Brokile. Is it on? Yeah, thank you very much. Wenn es erlaubt ist, möchte ich gerade in Deutsch. jah, kui tohib, siis ma räägiks saksa keelt jah, mõlemad raportid eh, kolleeg Pressoga koostasime selle ja jagasime ka kolleeg Verhofstadtiga mõtteid eh, nendel teemadel. Eh, nii et tegemist on raportiga, mis koondab mõtted selle kohta, et on vaja aluslepinguid muuta, aga see loomulikult ei sünni üleöö ja ei realiseeru üleöö. jah, on vaja jälle konvent kokku kutsuda. Äh, ja pärast seda peab toimuma veel ratifitseerimise protsess. aga meil peab olema võimalus äh, nende väljakutsete puhul, mis meil praegu Euroopa Liidus on, ka äh, peame suutma Lissaboni lepinguga vastata nendele väljakutsetele ja seda juba kiiresti lähiajal. jah, kui me koostasime raportit, siis me nägime, et Lissaboni leping pakub väga-väga palju võimalusi. kui tahe on olemas, siis on võimalik ka neid võimalusi ära kasutada, mis lepingus on. ja äh, läbipaistvus ja vastutus on kaks teemat äh,, mis on aktuaalsed äh,. jah Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide suhted peavad tugev, vähenema, oli üks järeldus. samas pädevusi ei tohi segamini ajada. aga meil on üks probleem, nimelt kodanikud on rahulolematud, sest eh, meil on selline nagu kahekambriline parlament tekkinud Euroopa Liidus, ühelt poolt Euroopa Parlament ja, ja teiselt poolt äh, Ülemkogu ja Nõukogu. Äh, aga valitsuste ka nii, et tihtipeale nad midagi öö, äh, otsustavad ja teevad näo, et meid parlamendis ei olegi olemas, eriti kui neile ei meeldi see, mida me siin otsustame. jah, nõukogu on see, kes teeb praegu lõppotsuseid e, ja ta peab tegema seda avalikult ja ka siis põhjendama üldsusele oma otsuseid, kui ta neid langetab. ma arvan, et sellest oleks kõigile abi, kodanikele ja kõigile teistele, sest praegu on meil usalduse kriis, keegi ei tea, kes mille eest vastutab praegu. selline läbipaistvus on vajalik, vastutus jah, see on otsustava tähtsusega igasuguses poliitilises protsessis. ja me tahame seda saavutada. jah, praegu on nii, et kui vihma sajab, on see Brüssel süüdi, aga kui päike paistab, siis Rooma, Pariis, Berliin vastutavad. aga me ei taha, et see nii jätkuks. jah me tahame suuremaid õigusi ka rände teemal. jah, praeguse Lissaboni lepinguga me saame luua eh, piiri- ja rannikuvalve, jah. pool aastat tagasi me tegime seda. Euroopa Parlament samas pakkus selle mõtte välja juba viisteist aastat tagasi aga tollal selle lükkasid tagasi liikmesriikide siseministrid, ütlesid, et see ei ole eh, Euroopa Liidu pädevuses. Needsamad inimesed täna väidavad, et oh, hea, kui meil see juba aastal kaks tuhat viisteist olnuks olemas. nii, eh, neliteist aastat tagasi volinik Frattini, Itaalia välisminister tollal tegi ettepaneku Lääne-Balkani riigid kuulutada turvalisteks päritoluriikideks ja rände arutelus olnuks palju hõlpsam, kui kui see oleks sündinud tollal tollal. tollal nelikümmend protsenti inimesi tuli Lääne-Balkanist, meil oleks tänapäeval hoopis teistsugune olukord. ja populistidel oleks siis raskem olnud seda teemat ära kasutada siin ei ole mitte ainult Euroopa vead, vaid ka see, et Euroopa pädevuseks vajalikud instrumendid on meil senini olnud keelatud. ja nüüd terrorismi teema. meil on Europol, mis vastutab organiseeritud kuritegevuse ja terrorismivastase võitluse koordineerimisega, aga enamik liikmesriike ei edasta oma teadmisi Europolile. jah, võib-olla nad vahetavad öö, eh, oma öö, eh, mõne sõbra liikmesriigiga, naaberliikmesriigiga ainult teavet, aga mitte Europoliga ja see öö, eh, on midagi, millest meil tuleb jagu saada, ilma et meil oleks vaja pädevusi muuta, vaid lihtsalt meil on olemas instrumendid, mida on vaja ära kasutada ja täiendada. ma võiksin tuua näiteid veel teistestki valdkondadest. näiteks Majandus- ja Rahandusliit, globaliseerumise tagajärjed majandusele ja sotsiaalvaldkonnale. see, et meil on väga suured ehm, ebavõrdsus Euroopa Liidus, fiskaalsuutlikkus vajab parandamist, seda on võimalik juba täna teha Lissaboni lepinguga. jah, ma tean, et kellel on suur kaubandusülejääk, siis peab hea seisma ka selle eest, et partneritel oleks see sotsiaalselt taluv. see mind kodus populaarseks ei tee, see väide. aga nii see on. see ei tähenda seda, et me tahame eh, tugevaid riike nõrgemaks teha, vaid me tahame nõrgemaid riike tugevamaks muuta. ja eh, reeglitest tuleb kinni pidada. aga mitte ainult seda, loomulikult reeglitest tuleb kinni pidada, aga siia juurde kuulub ka muu. nimelt eh, tuleb neist kinni pidada nii, et see kõigile oleks vastuvõetav ja talub ja meie läbirääkimiste pädevust peab tugevdama. kui president Trump ütleb, et ta tahab nüüd hakata pidada läbirääkimisi üksikute Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis see on kasulik lihtsalt äh, ühe USA-le. ja nii ei lähe, me peame jääma ühtseks, sest äh, see on meie kõigi huvides ükshaaval. mis tähendab, et me peame selgelt näitama, et Euroopa Liit on rohkem kui lihtsalt liikmesriikide summa. ja kui me koos oleme, siis me oleme rohkem kui see üldsumma meist. nüüd kaitsepoliitikast. jah, siin me oleme teinud ka mitmeid ettepanekuid. Staaten der Europäischen Union geben wir gegenwärtig 200 Milliarden Euro für Verteidigung aus, für Militär aus. Das ist mehr als doppelt so viel wie Russland seda on rohkem kaks korda rohkem kui Saksamaal ja varsti on meil rohkem sõdureid siin kui Ameerika Ühendriikides, see on täiesti masendav. kõik soovivad tegelikult saavutada omi eesmärke. meil on äh, sõjavägesid, kus on rohkem kui viiskümmend kaks eri, äh, viiskümmend kaheksa erinevat tüüpi äh, tanke, see on ju naeruväärne, et ainuüksi Euroopa Liidus on kaheksakümmend, kaheksateist protsenti need kulud ja kui me arvestame need kaks protsenti, äh, mis kulub sõjavägede rahastamiseks, siis äh, see on tegelikult äh, argument ainult varustuse hulga suurendamiseks. aga me võime muidugi siin Euroopa Liidus maha istuda koos, otsustada, et arendame äh, seda koos edasi, võime säästa tohutuid summasid ja see tähendab, et selle rahaga, kahesaja miljardiga tegelikult äh, saaksime suurendada jõudlust nii, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid jõuaksid samasse julgeolekuolukorda. Euroopa Liit toimib ainult siis, kui liikmed tunnevad ennast võrdsetena võrdselt läbi ennast tundma ka rumeenlased ja poolakad ja seda saab ainult äh, saavutada siis, kui kõik tunnevad, et neil on tagatud võrdne julgeolek. ning kui me seesuguseid sünergiaid äh, loome NATO tugevdamiseks samuti, peame silmas pidama, et me saame seda teha ainult koos, mitte üksi. ma küll liialdan natukene, aga mõte on enam-vähem sama ning öö, äh, seda ma olen rääkinud ka Euroopa ja liikmesriikide parlamentide ees, meil on vaja võidelda populistide vastu, kes ei ole ainult paremäärmuslased majandus- ja sotsiaalpoliitikas, on nad äh, sageli vasakpoolsed väga ning võitlevad üleilmastumise vastu. me peame selgelt ütlema, et me ei ole mingisugune keskne Euroopa, mingisugune keskne tsentraliseeritud riik me ei soovi tsentraalsust. me ei soovi mingisugust Euroopa riiki praeguses arengufaasis. me soovime seal paremini Euroopa poolt reguleerida neid valdkondi, kus Euroopa poolt tuleks ka lisandväärtus. minu kodumaa on äh, liitriik mis, mis tähendab, et, et ka seal saab teatud asju reguleerida hoopis mujal ja Euroopa ei saa asendada rahvusriiki. see tähendab, et regioonid mängivad ka olulist rolli, mina olen pärit föderaalriigist, seetõttu on mul seda lihtne öelda aga me saame kriiside vastu võidelda siis, kui me jagame eh, omavahel ülesanded paremini ära, see ei tulene mitte ainult traditsioonidest, vaid ka tõhususest. vahel ühistegutsemine eh, toimib paremini ja seetõttu ma leian, et regioonide komitee peaks omama tugevamat mõju võrreldes eh, praegusel hetkel parlamendi ja nõukoguga. ning me peame mõtlema, kuidas seda paremini organiseerida et me saaksime ära kasutada oma õigusloomelises töös paremini ka teie kogemusi ja teadmisi, aitäh! Thank you very uh, on this very strong and clear statement. aitäh selle väga tugeva ja selge avalduse eest. Jo Lainen, palun. Yeah, Mr President uh,, I am happy to be back in the committee. aitäh, härra president, mul on hea meel siin regioonide komitees tagasi olla hea meel on näha, et mõningad inimesed, kellega ma siin koos üheksakümnendate keskel olin, on endiselt kohal, ehk siis paljud teist on veel lojaalsed regioonide komiteele. ma ei hakka siin üle kordama seda, mida mu kaks kolleegi juba rääkisid parlamendi otsuste ning äh, orientatsiooni kohta Euroopa Liidu tuleviku asjus. ma tooksin siis äh, uue aspekti meie arvamuste vahetusse parlamendi kõrval töötan ma ka kodanikuühiskonnas. ma juhin Euroopa rahvusvahelist liikumist, seda ma olen teinud väga kaua aega, ma olin keskkonnaminister ja töötasin ka keskkonnaalastes vabaühendustes, kodanikuühiskonna, ühiskond, vabaühendused mulle meeldivad, sest valitsusel on vaja kodanike teadmisi ning see kombinatsioon, et töötada institutsioonides ning hoida ühendust ka kodanikega on väga oluline. seetõttu on see Rooma pidustus suur võimalus näidata meie Euroopa lippu. nagu te vast teate, siis see Euroopa liikumine, Euroopa föderalistid, Spinelli grupp parlamendis soovivad, kutsuvad üles kahekümne viiendal märtsil Roomas korraldama Euroopa marssi. ma olen Euroopa nimel meelt avaldanud korduvalt oma elus, aga see oli üsna ammu. viimane kord, kui ma mäletan, oli see Nitsas suur meeleavaldus äh, pärast Nitsa lepingu sõlmimist kakskümmend aastat pole midagi juhtunud, see oli ju kahe tuhandendal aastal. ning nüüd on tulnud aeg uuesti tänavatele tulla ning võidelda Euroopa eest, sest aitab küll võib ju näha, mis juhtub teatud, mis on juhtumas teatud liikmesriikides, kus tõesti kuritarvitatakse Euroopa ideed valedega, laimuga, meie probleemide liialdamisega, tehakse sellest erinev, valesid, vääraid järeldusi, leitakse, et peaksime rahvuslusse tagasi minema, peaksime uuesti püsti panema piirid Euroopa Liidu riik, riikide vahel võib-olla peaks isegi lahkuma Euroopa Liidust, mida brittide puhul kahjuks võib näha. seega on aeg võidelda Euroopa eest. kaks aastat tagasi olin ma Maidanil Ukrainas. ja mind endiselt liigutab see, kui palju palju, palju Euroopa lippe seal lehvis. Ukraina filosoof ütles, et mõningates liikmesriikides põletatakse Euroopa Liidu lippe näiteks talunike poolt, sest äh, Venemaa nüüd boikoteerib äh, Euroopa põllumajandustooteid, põletatakse Euroopa lippe, sest äh, Venemaa ei osta enam Euroopa tona-, tomateid, aga Kiievis surdi Euroopa lipu nimel, sest soovitakse demokraatiat, vabadust ja kõiki muid meie õigusi see ongi see erinevus, mõned öö, surevad Euroopa nimel ning teised põletavad Euroopa lippe, sest neile mingisugused konkreetsed poliitilised meetmed ei meeldi. viimastel nädalatel, eriti pärast Briti referendumit, on inimesed ärkamas. see, mida me oleme kuulnud Donald Trumpilt ja see, mida me oleme kuulnud ja teame Putinilt, kogu see propaganda, mis õõnestab usaldust Euroopa institutsioonidesse, Euroopa koostöösse. nüüd on aeg sellele vastu astuda ning selle vastu võidelda. ning meeldiv on näha, et üks perekond Saksamaal alustas demonstratsioonidega Euroopa nimel. iga, igal pühapäeval on jälle mitukümmend linna juures, kus äh, lehvitatakse Euroopa Liidu lippe ning minu arvates on oluline seda teha võimalikult paljudes riikides. And Elmar and Guy are part of it. esmaspäeval Elmar ja Guy osalesid ka selles, lõime me uue äh, organisatsiooni Civico Euroopa, selle nimel töötasime terve aasta otsa ning tulime välja seitsmesambalise kontseptsiooniga Euroopa tuleviku jaoks, mainin paari-kolme nendest ainult. esimene puudutab demokraatiat ja osalust. loomulikult nõustun kõigiga, kes leiavad, et kodanikud ja regioonid peaksid omama olulisemat, oluliselt suuremat rolli otsuste tegemises Euroopa Liidus ning selle kallal tuleb tööd teha. sest kodanikud mõistavad seda regioonides tunnevad nad, et poliitika on neile kõige lähemal, seetõttu võiks Euroopa tuleviku nimel selle kallal palju ära teha. mis puudutab kodanike endid, siis mina olen kaasraportöör Euroopa valimiste reformi teemal, see on väga keeruline teema, sest nagu te teate, Euroopa valimisi otseselt meil ei ole, meil on kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa erinevat valimisseadust, valimisnimekirja ja nii edasi ja inimesed sa-, le-, näevadki, et see on, see pole reaalne, see on natukene kunstlik. teine peamine põhimõte demokraatia kõrval on kultuur ja haridus. kui me ei tunne üksteist, siis ei ole ka lihtne üksteisega koos elada. seega meil on vaja selleks eraldi programmi. see ei maksaks rohkem kui miljard eurot. tänapäeval miljard eurot ei ole midagi. sellega saab nii tudengeid kui ka töötavaid inimesi aidata, et nad läheks mõneks kuuks või aastaks mõnda teise riiki kogemusi saama. siis võiks olla ka sellised kultuuritšekid noortele inimestele, et nad saavad mingi konkreetse rahasumma, et õppida tundma Euroopa kultuuri. see tooks kodanikud Euroopa Liidule lähemale me peame võitlema ka majanduse ja sotsiaalsamba eest, võitlema äh, äh, maksuparadiiside eest ning tagama ka julgeoleku. siin äh, valgest raamatust räägid, rääkides avati Euroopa tulevikualane arutelu ning detsembris sellel aastal peaks ülemkoguga sellealased järeldused vastu võtma ning ma kutsuksin vägagi üles kodanikke, regioone linnasid korraldama ka kohalikke nii-öelda raekoja arutelusid Euroopa tuleviku üle, kutsugem kodanikud kohale ja mõelgem koos selle üle, milline võiks olla Euroopa tulevik. mul on väga hea meel, et ka siin teie plenaaristungil saame me sellel teemal rääkida, aitäh! Thank you, thank you, thank you very, very aitäh, suur tänu teile! me tõesti püüame tagama, et arendatakse dialoogi kodanikega ka ja arutelude kaudu, aga kahjuks on lugu selline, et meie kõnelejatel on vaja kiirustada teisele koosolekule ja seetõttu oli neil vaja lahkuda ja Lainel on samuti vaja sel põhjusel lahkuda. aga kindlasti koostame lühikese raporti põhiliste poliitikate kohta vastame teie küsimustele ning oleme ka täiendava pooltunni selle jaoks eraldanud. suur tänu! Sarlandi esitlen, esitlen kell kuus, räägin sellest äh, samast teemast teiste inimestega. viiest kuueni pidin ma siin kõnelema, nii et tõesti vabandan, et pean lahkuma. Michael Schneider soovis samuti sõna kolmeks minutiks, palun. härra president, see on üks kummalisemaid arutelusid minu elus siiamaani, me äh, kas me siis omavahel räägime või me võime lõpetada ka selle arutelu praegusel hetkel, mida kolleegid arvavad, proua Marini, mida teie arvate? That's up to the members to this komitee liikmed peavad seda otsustama, meil oli kavas äh, arutelu kuni poole kuueni, aga igal juhul äh, vähemalt sel teemal kavatseme maikuisel plenaaril seda küsimust arutada, asepresident Katainen ja Oettinger on samuti seal meid kuulamas, püüame ajakava sobitada nii, et saame ära kuulata ka kõik teie sõnavõtud aga võib-olla saavad siiski fraktsioonid oma põhisõnumi nüüd esitada, siis äh, aga ma saan aru, et äh, tegelikult arutelu äh, isekeskis ei ole tarvis, mida fraktsiooni juhid soovivad? Michael Schneider, palun. minu ettepanek on järgmine, ärme arutelu pea praegu, vaid maikuus ja siis arutame nii Valget Raamatut, eile, eile sain sellest vähemalt nii aru ning mis veel olulisem, ühtekuuluvuspoliitika arvamus äh, meie poolt, see on sisulisem arutelu konkreetsete punktide üle ja meie regioonide komitee seisukoht on oluline. teiste fraktsioonide juhid, mida teie arvate, teie sõnavõtud on ajakavas kirjas, kui te soovite arutelu praegu jätkata, siis seda teeme, aga kui soovite selle maikuusse edasi lükata, siis Part Sommers olen nõus äh, härra Schneideriga, seekord ta rääkis täitsa arukat juttu ma mõistan, et meie jaoks on siin pisut piinlik, äh, kui me ei saa mm, selle Äh, arutelule punkti panna vastustega. Äh, võib-olla peaks tõesti tänaseks selle arutelu lõpetama ja maikuus edasi rääkima selle valge raamatu väärtustest. arvan, et äh, see aitaks meil paremini jätta ka jälje oma poliitilistest seisukohtadest, see võiks olla täna kasulikum. Rob Youngman. selge, edasi, kas on midagi lisada? jah, olen samuti härra Schneideriga nõus, võib-olla oleks tõesti parem hiljem seda arutelu pidada. nüüd üks sõnavõtt, siiski üks väga eriline sõnavõtt, üks Maastrichti õpilastest, Siim Tabijaviš on meie seas. kuulame nüüd sind. praegu on suurepärane võimalus vaadata tulevikku. Ja, guten Tag. Äh, mein Name ist Tabea Wich. Ich bin tere päevast, minu nimi on Darja, mina õpin Maastrichti ülikoolis filosoofiat ja teadusajalugu. eelmise aasta Brexiti hääletus oli murranguline hetk meie jaoks, selge on, et meie põlvkond ei saa enam leppida sellega, mis toimub. on olnud erinevaid ka positiivseid algatusi euroskeptis, skeptikute vastu meie sotsiaalprojekt Why Europe koosneb üheksast tudengist, kes on pärit viiest erinevast riigist. miks me seda teeme? me soovime äh, äh, äh individuaal, inimeste, üks, üksikinimeste positiivseid kuul-, külgi välja tuua, mis, miks Euroopa Liit on nende jaoks kasulik. me üritame võimalikult äh, paljude inimesteni jõuda, meie Kreedo on alati poolt, mitte kunagi vastu. me üritame vastata küsimusele, miks Euroopa ja me oleme äh, Facebookis kaasanud üle saja viiekümne tuhande inimese ning Twitteris jälgib meid iga päev üle kolmesaja tuhande inimese. me üritame arendada dialoogi, me oleme avatud kõikidele arvamustele selle põhjal, et Äh, lahendus ei saa olla tagasipöördumine rahvusriigi juurde. me ei sooli mitte mingisugusel juhul reklaamida äh, praegust Euroopa Liitu, vaid me peaksime mõtlema selle üle, et tuleks Euroopa Liitu reformida, aga seda saab teha ainult üheskoos. aitäh tähelepanu eest! Thank you, thank you very much! suur tänu! täname sind südamest fraktsioonide juhid on teinud ettepaneku, et lükkame arutelu edal, edasi, nüüd on see, võtame selle päevakorda maikuisel täiskogul aga nüüd võtame selle küsimuse, mille, mitte millega kaks tundi tagasi tegeleda ei saanud, siis liigume edasi järgmiste arvamuste juurde kell pool seitse liitub meiega aruka spetsialiseerumise raportöör, samuti lühidalt härra Rion saab sõna ning siis kaks sõnavõttu veel, palun, väga lühidalt. tänu teile, härra esimees. ma <clears throat> ei taha taaskäivitada arutelu, ma sooviks lihtsalt, et me saaks kohe praegusest hetkest alata äh, et me saaks äh, küsitlema hakata kodanikke sellest kohta, mida nad Euroopast arvavad, et tekiks dialoog äh, kodanikega neljateistkümnendal mail äh, toimub selleteemalisi kohtumisi, eelmisel nädalal oli sellisi kohtumisi Pulsanos Itaalias, peame pöörduma kodanike poole ning palume, et küsimustikule vastaks kodanikud meile, meie, meie Eh, kodupiirkondades, et eh, järgmisel eh, täiskogul me saaks sellest rääkida, peame tööd juba praegu alustama ning peame tegema kõik selleks, et me ei tegutseks mingisuguse surverühmadena, vaid poliitilise koguna ning see, mis on kokku kogutud sel aastal, et see edastatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu juhatusele, nii et äh, käed külge, hakkame tööle ja äh, hakkame Euroopa äh, tegevusega kohe peale. aitäh, härra Van Lappan. Eh, ik betreur het enigszins dat wij het debat vandaag. suur tänu. juhataja, väga kahju muidugi, et me seda arutelu täna ei pea eriti just seetõttu, et tegemist on just praegu olulise küsimusega, komisjoni president härra Juncker hiljaaegu esitles just seda valget raamatut ning väga kahju on sellest, et need kolm kõnelejat, kes siia kutsuti, ei leidnud piisavalt aega, et Euroopa tulevikku meiega praegu arutada, kui see on asjakohane. väga kahju on ka see, et äh, nad ei tulnud selle aruteluga tegelikult kaasa ja see ei ole esimene kord, see juhtus, äh, on, seda on ka varem juhtunud ja kahjuks äh, lõhestab see Euroopat veel rohkem, see suurendab lõhet kodanike ja poliitikute vahel ja me peame ne arutama neid küsimusi siis, kui need on asjakohased, kui nende peale mõtlevad ka meie kodanikud ja me ei saa neid küsimusi lihtsalt mitu kuud edasi lükata. seega väga kahju, et täna sellest rääkida ei saa. Uh, Kira McCarthy. Äh, kolleeg McCarthy, palun. jah, suur tänu, president. ma mõistan, miks öeldakse, et me peaksime selle aruteluga ootama aga ühtekuuluvuspoliitika on täiesti eraldiseisev element siin, võib-olla ähm, võiksime kõik siin püstijalu nõuda rohkem äh, tõukefonde, aga oluline on siin just see, et tegemist on olulise punktiga meie päevakorras ja kaheksateist kohalikku sündmust, äh, neil on tulemas neli tuhat inimest, äh, see puudutab, me ei saa oodata mai või juunikuuni, me peame seda sõnumit praegu levitama. seega ma olen nõus äh, kolleegiga, võib-olla peaksime veel ühe tunni võtma selleks, et arutleda ühtekuuluvuspoliitika üle eraldi, me ei peaks seda kõrvale jätma praegu. tundub, et me jätame kogu selle suhtluse küsimuse üldse praegu kõrvale Äh, kui me lükkame ühtekuuluvuspoliitika ja mõttevahetuse Euroopa alal ühte äh, punkti kokku. jah, suur tänu, tuletaksin siiski meelde, et peame nüüd rääkima siiski päevakorrapunktist kuus, äh, tervishoiusüsteemide integratsioon, kuna kell kaheksateist kolmkümmend on meil ette nähtud juba järgmine päevakorrapunkt, punkt number üheksa, nutikas spetsialiseerumine see on samuti oluline arvamus ja Euroopa Parlamendi liige tuleb siia sellest samuti meiega arutama, seega me peame jääma paindlikuks ja kuna kõik eh, viis juhti on sellega nõus olnud, siis keskendume järgmi-, sellele üldisele arutelule maikuisel täiskogul ja jätame siis selleks piisavalt aega, et kõik saaksid sõna võtta. kas oleme nõus, et lükkame selle edasi äh, ma mõistan, kui keeruline see olukord on, aga see on ainuke viis tänasest ajakavast kuidagi kinni pidada ja see puudutab ka homset ajakava. teeme siis nii. oleme kokku leppinud, lõpetame praegu selle arutelu ning jätkame arutelu Valge Raamatu üle ning äh, mõttevahetust Euroopa teemal, kuhu on siis kasutatud ka ühtekuuluvuspoliitika maikuisel täiskogul. suur tänu, see on nüüd ära otsustatud nüüd äh, lõpetuseks lühikene video ning siis palume Birgitil, Birgital, Birgitta Sakreteusel meiega siin poodiumil liituda. palun video. right, now we'll. niisiis, tervist. Item, uh, we go back to item six. tuleme nüüd tagasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, tervishoiusüsteemide integratsioon, koostöö ja tulemuslikkus. meiega liitus raportöör Birgitta Sakre-Teus ning annaksingi sulle sissejuhatuseks sõna siin on ka mitmeid muudatusettepanekuid ning pärast seda liik-, liigume kohe hääletuse juurde, Birgitta, palun, sõna on sul. jah, suur tänu, regioonide komitee on otsustanud omaalgatusliku arvamuse koostada aga volinik Andrikaitis ja tervishoiuministrid eh, leiavad siiski, et et äh, meie omaalgatusliku arvamuse koostamine on hea mõte ning põhjus selleks on see, et järgmise kahe aasta jooksul tervishoiuküsimustega komisjon tegeleb erinevates liikmesriikides, esimesed sammud on juba tehtud, tervishoiusüsteemide olukorra raport võeti vastu eelmise aasta lõpus. muidugi on mitmeid äh, väljakutseid selles töös tervishoid ja tervishoiusüsteemid, nii nagu volinik on ka öelnud, jääb liikmesriikide pädevusse. seega tervishoid, nagu te teate, ei ole Euroopa Liidu pädevuses, aga samas tervis ja tervishoid on selline teema, millega peaksime ka meie tegelema ja kuna siin valdkonnas on mitmeid väljakutseid, siis peame ka neid lähemalt uurima. piirkondlikul ning kohalikul tasandil tulebki tegeleda tervishoiuteemadega. oluline on see, et tervishoiusüsteemid vastaksid vajadustele, vahel kiputakse tervishoiusüsteemi üle kasutama, kurnama, aga on oluline, et tervishoiuteenuseid pakutaks vastavalt vajadusele. kui me vaatame majandust, siis me näeme, et just kroonilised haigused on need, mille tõttu on tervishoiusüsteemides äh, jäänud puudu ressurssidest, seega peamegi keskenduma just kroonilistele haigustele. me peame hoolekandesüsteemiga tegelema põhjalikumalt just esmasel tasandil aga samas tuleb võtta ka ennetavaid meetmeid selleks, et olukorda lahendada. täna me rääkisime ka toidust, selle tähendusest meie tervise jaoks ning väga palju ennetavast tööst on juba ära tehtud, aga me peame seda tööd tegema veel paremini liikmesriikides eriti just, mis puudutab ka, puudutab eakamaid inimesi ja see on suur väljakutse Euroopa Liidu riikides praegu, kuidas hoolitseda tulevikus eakate inimeste eest. koostöö peab olema hea ja sujuma kõigi tervishoiusüsteemi tasandite vahel samuti me peame suurendama patsientide endi võimalusi kontrollida seda, kuidas nad saavad kasu tervishoiusüsteemist, muidugi peab nendega olema samuti mingisugune sisend ning patsiendile keskendunud süsteem on väga oluline, seda peab silmas pidama. veel üks suur väljakutse, nimelt et eh, meil ei ole piisavalt töötajaid hoolekandesüsteemis, kõik, kes tervishoiusüsteemis töötavad ja hoolekandesüsteemis töötavad, teavad, et väga keeruline on leida eh, kvalifitseeritud töötajaid, seetõttu tuleb julgustada just noori inimesi, et nad eh, sinna valdkonda suunduksid samuti on oluline juhtida tähelepanu sellele, et meil peaks olema mingisugune Erasmuse programm, kus tervishoiutöötajad saaksid osaleda vahetusprogrammides ning äh, üksteiselt õppida. digitaalne tehnoloogia annab selleks rohkem lootust, loodame, et äh, ka seda valdkonda arendatakse edasi just tervishoiusüsteemi silmas pidades, võib-olla on mingisugune äpp, rakendus, kustkaudu võib meditsiiniteenuseid pakkuda, võib-olla tulevikus on rohkem selliseid rakendusi, mida saab kasutada just eriti hõredalt asustatud piirkondades, kus tehnoloogial võiks olla suurem roll selles valdkonnas. selle valdkonnaga peame kindlasti edasi tegelema, seega see arvamus on igati tervitatav. väga hea on, et on ka olemas selline algatus, mille raames luuakse võrgustik et äh, spetsia-, spetsialiseerunud valdkondades äh, rohkem koostööd teha, vaadata, mis toimib, mis mitte ja selle teemaga tuleks samuti edasi töötada. mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, mis on esitatud, kolm muudatusettepanekut konkreetsemalt, mida sooviksin kommenteerida, muudatusettepanek kolm esmalt siin ma olen kirjutanud, et ränne võib põhjustada ka probleeme vaimse tervise jaoks. ma ei sooviks siin sellega näidata mingisuguse inimrühma, konkreetse inimrühma suunas või erikohtlemist kellelegi, sellepärast ma sooviksin selle muudatusettepaneku tagasi lükata, ma sooviksin, et sõnastus jääks üldisemaks. muudatusettepanek kuus kui ravi peab ole-, kui ravi, kui soovime, et ravi on tõhus, peavad patsiendid äh, usaldama arsti, aga vastupidi, sageli me näeme, et patsiendid soovivad ise oma arsti valida, tervishoiutöötajad, nad soovivad, et see oleks selline inimene, keda nad saaksid usaldada ning seetõttu soovime me selle muudatusettepaneku, kuuenda muudatusettepaneku tagasi lükata. ning muudatusettepanek seitse ka seda soovime, selle soovime tagasi lükata, kuna alati ei ole nii, et avalikust sektorist rahastatav süsteem on see, kust inimesed ravi saa-, sageli on liikmesriikides ka erakindlustussüsteemid ja seda tuleb kindlasti silmas pidada, me ei saa kogu tervishoidu avaliku sektori abil rahastada äh, erinevates liikmesriikides äh, käsitletakse seda küsimust erinevalt ja seega soovitan muudatusettepaneku seitse tagasi lükata. praegu sellega lõpetaksingi, tänan teid tähelepanu eest, tänan ka oma eksperti Eerikut, kellest on olnud tohutult palju abi ning ka kõiki töötajaid, kes on kaasa aidanud, sellest just see on väga oluline küsimus ja loodan, et arutelu tuleb viljakas uh,. suur tänu kas äh, keegi soovib sel teemal sõna või võime muudatusettepanekuid hääletada, siis hääletame. muudatus üks. raportöör poolt, kes on poolt? ja vastu, vastu võetud, muudatus kaks, äh, kui see on, kui see vastu võetakse see on raportööri muudatus kaks R, kui see vastu võetakse, siis kaks langeb ära. niisiis raportööri muudatusettepanek poolt ja vastu, vastu võetud, kaks langeb ära, muudatus kolm, raportöör vastu, kes on poolt ja vastu enamus on poolt vastu võetud. muudatus neli, kõigepealt raportööri muudatusettepanek, kui see vastu võetakse, siis esialgne muudatus langeb ära, kes toetab raportööri muudatust ja vastu, siis on see vastu võetud, neli langeb ära muudatus äh, viis, kui see, see on raportööri muudatus, kui see vastu võetakse, teine langeb ära, kes on poolt, tõstku käsi ja vastu, vastu võetud. muudatus äh, kuus, härra Värsen, palun. suur tänu. meie uurime äh, äh, patsientide rahulolu. Äh, üheksakümmend viis protsenti patsientidest on teenusega rahul ning teie nimekirjas on valikuvabadus üsnagi viimasel kohal. meie soovime säilitada oma muudatusettepanekut, sest patsiendid soovivad ligipääsu informatsioonile enne seda, kui äh, neid ravitakse ning seda me ka taotleme selles muudatusettepanekus. palun hääletage poolt, proua raportöör. võib-olla saaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et siin räägite äh, nii-öelda avatud ja suletud hooldusest ja seega eh, peate arvesse võtma selle peale, et mitte kõik ei võeta haiglasse, kui ähm, teid ravitakse ja see minu, härra Bohr. leian, et see sõnastus on siin väga nõrk. Äh, Suurbritannia olukord on sarnane Taani olukorrale. võime vaadata veebilehekülgi ning võime valida mitte ainult haigla, vaid ka selle arsti, kes äh, ravib. Äh, see on meil juba olemas äh, ning mul on tunne, et see sõnastus on siin pisut üldsõnaline, see ei võta arvesse seda, milline on praegune olukord mõningates liikmesriikides peame seda hääletama, kes toetavad muudatust, tõstke käsi, palun. ja vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatus kuus. raportöör is against. raportöör on vastu. I've lost my this, so can you turn it a bit so this? So that I can see what is. Oh, yes, for sure. Yeah. Okay, we can uh, close the võime hääletuse nüüd lõpetada. enamus on vastu, tagasi lükatud. muudatus seitse, raportöör vastu, kes on poolt, tõstke käsi. ja vastu enamus on vastu, tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt. härra Pederson soovib enne midagi öelda. see ettepanek on pisut äh, nagu meenutab pisut Florence Nightingale'i, kes oli kehastunud headus ja äh, hirmus hästi hoolitses patsientide eest. meie tegime ettepaneku selle lause välja jätta ning äh, loodetavasti te toetate meie muudatusettepanekut. kui pöördutakse, äh, kui pöördutakse äh, kõrgema juhatuse poole, see peab toimuma teistel põhjustel kui see, need, mis siin on ära toodud, raportöör Eh, när jag träffade nätverk så... Need võrgustikud, eh, nende osas ma küsisin, mida teha, et eh, garanteerida, et eh, tervishoiutöötajad ei põgene Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse, sest on ju tõsi, et tervishoiutöötajad tihtipeale liiguvad Ida-Euroopast ära Lääne-Euroopasse ning see on, näitab tõelist solidaarsuse puudust. see näitab, kui suured, suur ebavõrdsus valitseb selles sektoris. tegelikult komisjoni üks töötajatest soovis või lootis, et Euroopa solidaarsuskorpuse toetamine võiks tegelikult stimuleerida solidaarsust ning toetaks riike, kus on tervishoiusüsteemiga probleeme. teame, eh, on palju noori, kes sooviks näiteks minna tööle Aafrikasse ning mõtlesime, et eh, teistega, teiste Euroopa riikidega koostöö tegemine aitab võib-olla suurendada solidaarsust, peame mõtlema ka selle peale, et võib-olla on ka tervishoiusektoris, kes lausa hüppaks rõõmust, kui neil sellised võimalused avaneksid osa eh, tervishoiusektorist võiks sellest inspiratsiooni leida, on ka teisi valdkondi, kus on võimalik solidaarsust suurendada Euroopas, kuid selles dokumendis leidsime, et tegemist on eh, ühe võimaliku eh, võimalusega edasi tegutseda. komisjon tõstatas selle niisiis hääletame, seda raportöör on vastu, kes on poolt, tõstke käsi. Thank you um, against. kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. nüüd muudatus üheksa, raportöör on poolt, kes on poolt, tõstke käsi. ja vastu, vastu võetud. raportööri muudatusettepanek kümme, kui see vastu võetakse, siis esialgne kümme langeb ära, kes toetavad raportööri muudatusettepanekut, tõstke käsi ja vastu keegi pole vastu, vastu võetud, kümme langeb ära ja nüüd lõpphääletus äh, muudetud kujul. kes on selle arvamuse poolt? vastu? üks on vastu. erapooletud? see on siis vastu võetud ja palju õnne proua raportöörile! okei okay,, we are ready to move to the next. olgu, järgmine päevakorrapunkt ehk siis aruka spetsialiseerumise strateegiad. ja tahaksin eelkõige tervitada meie endist presidenti, Euroopa Parlamenti äh, äh asepresidenti. Mark Kaltsil siis on. And as well, uh, we invite the rapporteur. Uh, ning uh, palun ka raportöör uh, Mikel Iruho, tulge siia. Okay, um, giving here an introduction to this, waiting for our- Ma teen sissejuhatuse senikaua, kuni ootame raportööri räägin veel ühest lisaelemendist, mis on selle küsimusega meeldivalt seotud. nimelt äh, äh, innovatsioonipealinna auhind, mis ametlikult äh, volinik Carlos Muenase poolt homme algatatakse. aga kuna meie regioonid ja linnad panustavad sellesse, siis ma soovisin ka teile sellest teada anda niisiis, homme ametlikult kuulutatakse see välja, ma võin teile kriteeriumitest küll rääkida, aga vast äh, asjaomased isikud ise tutvustavad neid homme ning räägin sellest ka teile saadetud, äh, saadetavas kirjas. Äh, praegune innovatsiooni pealinn on Amsterdam, eelmine oli Barcelona ning nüüd üritame välja selgitada kolmanda Äh, see konkurents on üsna karm. Äh, meiegi osalesime selles, kolm finalisti oli ning äh, nad said ka eriauhinna, see oli üsna märkimisväärne rahasumma mis on mõeldud siis teatud koostööinstrumentide loomiseks võitvates linnades. ühesõnaga, võtke teadmiseks see info, tea-, andke sellest teada ka oma kodulinnades ja piirkondades. aga nüüd annaks vast kõigepealt sõna raportöörile ja eriti meeldiv on, et ka et Valkarse Siso ka täna kohal on, temagi on selle teemaga varem tegelenud ning ta saab ka selgitada seda arvamust. mis on siis regioonide komitee arvates eh, järgmised sammud aruka spetsialiseerumise valdkonnas, millised on järgmised arengud terve Euroopa jaoks? niisiis õppimine, koostöö, partnerluste loomine aruka spetsialiseerumise läbi. Mikkel Iruho, palun. okei okay,, thank you. räägin baskinas. ma räägin baski ja hispaania keeles. on minu jaoks suur au esindada siin Navarrat ja esimest korda selles institutsioonis saan ma rääkida oma emakeeles, baski keeles räägin just nimelt äh, aruka spetsialiseerumise strateegiatest ja tutvustan äh, oma poolt koostatud raportit. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia mis peab olema jätkusuutlik, mis on algusest peale olnud eesmärk, me oleme äh, teen-, seadnud endale eesmärke tööhõive, keeleõppe, energiaküsimuste ja muude valdkondade osas see strateegia peab olema eh, eeskujuks erinevates valdkondades ning see nõuab ka teatud eh, arengut. räägime siin sellistest eh, piirkondadest, mis võivad sellest suurt kasu lõigata ja eelkõige selleks, et äh, laiendada finantsressursse, mis konkreetsetes valdkondades on üsna piiratud. minuga vähemalt nii on see olnud. eesmärgiks äh, on kasutada äh, hästi olemasolevaid ressursse, neid kombineerida, suurendades sealjuures piiriülest ja regioonide vahelist koostööd. samal ajal on vaja toetada Euroopa tööstust koostööprojektide abil, mis selle valdkonna lähedal on ja nii nagu seda siin mainitud on, kahe tuhande kolmandast aastast äh, on meil eksante tingimus, mis esitatakse kõigile piirkondadele, et nad äh, ähm, aruka spetsialiseerumise strateegiaid rakendaks. meil eesmärgiks on saavutada selline majandusarengu mudel, mis aitaks kaasa tuua üldised muudatused selles valdkonnas, samas aga äh, respekteerides äh, kaasa. Eh, nagu on, ütles Franz Timmermann, Euroopas on kahte tüüpi liikmesriike, ühed, kes on väikesed ja teised, kes veel ei tea, et nad on väikesed selle raportiga ütleme, et, et see teema on väga oluline, sest teadusuuringute ja e, innovatsiooni küsimuses koostatud raporti osas öeldi, et on vaja suurendada sünergiat e, ning e, tõhusust ja sellest räägitud kohalikul tasandil, kuid arvan, et seda äh, Äh, võiks öelda kogu äh, selle raporti tema tikua kohta. Navarra on olnud tõeline laboratoorium, kus on äh, selliseid võimalusi katsetatud ja vahepeal on üles ehitatud ka neli uut katsekeskust mujal Euroopas ja võttes arvesse, et tegemist on investeeringutega, mis ulatuvad üle viiekümne miljoni euro, siis see näitab, et eurooplased on palju investeerinud sellistesse laboratooriumitesse e, e, e, ma ei kavatse öelda, et tegemist on äh, raiskamisega, sest iga äh, riigi autonoomiat ja piirkonna autonoomiat tuleb respekteerida kuid samas ähm, toim-, ei toimu eelnevaid dialoogi ja ei üritata välja tu-, töötada ka ühiseid strateegiaid, see näitab vajadust luua sünergia, et äh, muu-, tõhustat-, muuta tõhusamaks Euroopa majanduseks. samuti tuleb minna teisesele tasandile üle, meil on vaja koostööd teha selliste piirkondadega, millega on võimalik tekitada sünergia konkreetsetes valdkondades, millel on ka selge piirkondlik väärtus ilmselt eh, ilmselt on võimalik vahetada näiteks eh, teadlaste kogemusi, eh, taristu loomiskogemusi, et paremini konkureerida globaalses maailmas. üks Euroopa isadest ütles, et Euroopa ehitatakse üles samm-sammult. meil on siin selge võimalus äh, lisada omagi väike panus Euroopa ülesehitamisse selle raportiga, kuid samas ma mõistan, et ei ole olemas sellist linna ega piirkonda Euroopas, mis suudaks välja töötada tõhusa, äh, tõhusat äh, aruka spetsialiseerimise strateegiat, kui ta ei tee koostööd. peale selle tuleb ära hoida dubleerimine investeeringutes, kasutada struktuurifonde see on üks äh, eesmärkidest, mida jagavad kõik Euroopa institutsioonid, muuhulgas loomulikult ka <clears throat> Euroopa institutsioonid, aitäh teile! To... Uh, aitäh, nüüd ma annan sõna Alk-, Alcarcel Sisole, palun. Uh, ja nüüd räägitakse hispaania keeles, nii et. suur tänu teile! härra esimehe, komitee, regioonide komitee president, lugupeetud äh, asepresident Lambert, lugupeetud äh, daamid ja härrad, Mikel Iruho, kes on see raportöör, kallid sõbrad. teate hästi, et minu jaoks on suur au olla siin teie selle komitees, kuhu kuulusin ligikaudu kakskümmend aastat ja mille äh, president ma olin enne, kui sain Euroopa Parlamendi saadikuks, seega teie seas tunnen ennast äh, kui kodus. lugupeetud daamid ja härrad, ma ei äh, ütle midagi uut teile, kui ma ütlen, et Euroopa, meil on praegu rasked ajad ees käes ning kaks tuhat seitseteist, kus eh, tähistatakse Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva, siis on liialt palju neid väljakutseid, millega peame toime tulema, Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine, võitlus terrorismi vastu või ka murettekitav populismide eh, eh, kasv sellega peavad tegelema Euroopa poliitikad, mis suudaks leida lahendusi kodanike probleemidele, mis tooks ühtlasi neile institutsioonid lähemale. seega teie, kohalike omavalitsuste esindajad, olete selles protsessis äh, üliolulised äh, osalised, sest äh, Euroopa fondide abil saavad äh, piirkonnad tegutseda, areneda, see näitab, kuidas Euroopa aitab oma kodanikel üles ehitada parem tulevik. tahaksin seega kasutada võimalust, et äh, kinnitada teile oma täielikku toetust ning minu täielikku toetust teie institutsioonile. kinnitan teile, et ma olen teie käsutuses mitte ainult Regionaalarengu Komisjoni liige, vaid ka kui Euroopa Parlamendi asepresident, kes on seotud eh, ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Regioonide Komitee vaheliste suhetega. täna õhtul räägime väga olulisel teemal, nagu seda on arukas spetsialiseerumine ja seda olulisel ajahetkel, sest maikuus eh, käivitab Euroopa Komisjon töötab Euroopa Komisjon välja ka oma eh, strateegia eh, ja arvamuse eh, sellistel teemadel, nii et nad saavad tänu raportile arvas, arvesse võtta ka regioonide seisukohad selles valdkonnas. arukas spetsialiseerumine on olnud Euroopa jaoks oluline poliitikaharu, et luua et kvaliteetseid töökohti, andes paremaid võimalusi meie piirkonnale, piirkondadele, et muutuda innovaatiliseks ja konkurentsivõimeliseks äh, praeguses globaalses maailmas. praegune raport äh, tegeleb äh, küsimustega, mis on meie jaoks olulised, ma ei räägi siin sellest, et strateegiad peavad olema regionaalsed või et need peaks äh, toimuma liikmesriigi tasandil. see aitab ka mitmetasandilist juhtimist edasi arendada ning ähm, kaasamata erinevaid sektoreid strateegiate väljatöötamisse. samuti on oluline jätkuvalt strateegiaid üle vaadata ning äh, suurendada osalusprotsessi või siis äh, ka jälgimis- ja kontrolliprotsessi tugevdada, mis on äärmiselt oluline element, sest peame edasi liikuma selleks, et garanteerida olemasolevate strateegiate head toimimist. kui me kord teame, millised on tulemused ja saame eh, nende rakendamist, sest õppida, eh, võime teha sammu edasi. samuti on oluline suurendada sünergiat, eh, regionaalide vahelist koostööd ning suurendada eh, klastereid ning eh, väärtusahelaid, et regioonid saaks omavahel vahetada häid tavasid, tugevdada omapoolseid projekte ning ka eh, suurendada oma jõupingutusi, et muuta oma majandus jätkusuutlikumaks, konkurentsivõimelisemaks, luues kvaliteetseid töökohti. lõpetuseks sooviks esile tõsta raportööri mm, Eh, seisukohti strateegiate kohta mainida, tõstes eriti esile eh, kontrolliprotsessi ja eh, kaasajastamist ja kooskõlastamist, samuti ka fin-, finantseerimisvõimalusi, mis on seotud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia või Junckeri plaaniga. lugupeetud daamid ja härrad, kallid sõbrad praegune eh, regioonide komitee arvamus on seotud äh, strateegiate parandamise äh, protsessiga äh, ning aastane finantsraamistik, ühtsuspoliitika ning eksante tingimuslikkused ähm, ning sellega seotud Euroopa Parlamendis vastu võetud raport, millega soovisin pöörata erilist tähelepanu arukale spetsialiseerumisele ning võtta arvesse erinevaid paranemise võimalusi, et ähm, meie poolt astutud sammude mõju oleks eriti suur. praegune raport äh, pakub välja veel paranemisi võimalusi ning loodetavasti Euroopa Komisjon võtab need oma tulevases teatises ka arvesse. Äh, kui mina koostasin oma raporti Euroopa Parlamendis, oli mul võimalus äh, ka eh, koostada koht, eh, kohtumine eh, erinevate Euroopa võrgustike ja samuti ka ekspertidega, kelle seisukohad olid minu jaoks väga olulised ning need jõudsid ka lõppresolutsiooni, mille võttis ka vastu Euroopa Parlamendi täiskogu. ning lõpetuseks sooviksin teile kinnitada oma jätkuvat huvi Eh, selle vastu, et ühtsuspoliitika leiaks endiselt eh, jõulist jätkusuutlikku elluviimist ning eh, loodan, et rakenduse tõhusus ning samuti ka rakenduse mõjud osutuvad oluliseks osaks tulevaseks regionaal, tulevasest regionaalpoliitikast, eriti tuleb rõhutada solidaarsus- ja ühtsuspoliitika tähtsusele, mis peaks olema Euroopa eksisteerimise esmaseks põhjuseks. ma olen täiesti teadlik aruteludest, mis on seotud Euroopa Komisjoni ähm, äh, arvamusküsitlusega ning kinnitan, et ma väga tähelepanelikult jälgin äh, kogutud andmeid ning ähm, samuti tegelen ka sellega, mida ütleb komisjon oma peatses väljaantavas teatises ning samuti ka Helsingis toimuva konverentsil öeldi, et konverents toimub juulikuus Helsingi linnas ning sellele toetudes äh, võime selle töös, võime loomulikult teie hindamatule abile loota äh, ja Eh, toetame endiselt edasi teie abiga koht, ühtsuspoliitikat, eh, mille abil on võimalik edasi arendada arukat spetsialiseerumist kõigis Euroopa piirkondades. suur tänu teile tähelepanu eest. Right uh,, thank you uh.... aitäh. kas on saadikutel soovi sõna võtta? härra Mäkade. aitäh, härra president, minu arvates on see oluline arvamus, see toob kokku erinevad innovatsiooni aspektid, mida ka regioonide komitee on äh, äh, viimase paari aasta jooksul just rõhutanud. siin äh, räägitakse ka aruka spetsialiseerumise regulatiivsest aspektist. me räägime siin arukast spetsialiseerumisest päris palju, aga tuleb rohkem arvesse võtta selle vajadusi ning selle mõju ühiskonnale jah, äh, regioonide komitees korraldati suurepärane, suurepäraseid üritusi selle kohta, meil on uuenduslikud platvormid selle kohta, me oleme tegelenud innovatsioonikeskustega äh, ja nii edasi. Need innovatsioonikeskused on nagu öö, äh, majakad, mis suudavad öö, kokku tuua inimesi, kes saavad omavahel kogemusi jagada. eelmise aasta lõpus hakkas ka komisjon uurima aruka spetsialiseerumise rahastamise äh, aspekte. meil on vaja põhjalikumat äh, analüüsi sellel teemal ning erinevad regioonide komiteegi komisjonid peaksid sellega tegelema. ma tahaksin tunnustada raportööri selle väga hea arvamuse eest. aitäh, härra president! Thank you, thank you. Let me just back... aitäh! mul on meie parlamendisaadikule üks ettepanek, Ramon Luis. üks võtmeasju, mida parlament on teinud, oli see parlamendi teadusuuringute keskus. ning aruka spetsialiseerumise valdkonnas just me ju soovime õhutada regioone, millel on ühised huvid, temaatilised huvivaldkonnad äh, neid ära kasutada oma majandusreformideks, oma majanduse muutmiseks koha peal. tuleks ära kasutada Euroopa neid teadusuuringu keskuseid, seeläbi saab infot levitada ka selle aruka spetsialiseerumise kohta. ka see teema tuleks tõstatada, teie võiksite sellega edasi tegutseda, minu arvates see on väga hästi kooskõlas ka antud arvamusega ning raportöör saab selle teemaga edasi töötada. oluline on ju meie arvamuste põhjal koostööd parlamendiga edasi teha, sest töö ei lõpe siis, kui arvamus on vastu võetud, no ma olen korduvalt öelnud, et siis tegelikult raske töö just algab, et kuidas need ideed ellu rakendada siin arvamuses. sageli juhtub nii, et meie ja parlamendi vaheline koostöö võib anda lisaväärtuse meie linnadele ja regioonidele. härra raportöör, kas soovite kommenteerida parlamendi poolset sõnavõttu, aga kõigepealt proua seal. jah minagi sooviksin ta tänada raportööri selle töö eest, ma toetan suuresti seda teksti, aga ma esitasin terve hulga muudatusettepanekuid samuti. Nad peamiselt tegelevad ühe aspektiga, äh, kus ma olen tõesti pädev, see puudutab innovatsioonistrateegiaid aruka spetsialiseerumise jaoks. me leiame et praegusest määrustikust juba piisab ning edasised kohustused regioonidele aruka spetsialiseerumise valdkonnas tegelikult pärsivad nende edasiliikumist. me leiame, et see strateegia on tegelikult liikmesriikide ja regioonide strateegia ja me peaksime lähtuma sellest, et peaksime analüüsima olu-, praegust olukorda, kehtestama uued eesmärgid ning selle otsustama ka, kuidas neid saavutada, ehk siis me peame ise otsustama, kuidas parim viis edasiliikumiseks on. kui me nüüd uusi siduvaid reegleid ja käske hakkame jagama, siis see pigem pärsib regioonide tegutsemisvabadust ning see võib piirata arengut. seetõttu oleme me Äh, vastu sellele, et me nõuame komisjonilt äh, lisareegleid, kahjuks äh, raportöör ei nõustu meie muudatusettepanekutega, aga selles piirkonnas, kust mina pärit olen, oleme me selle, sellealaseid arutelusid väga palju pidanud sest kõik ju nõustuvad sellega, et meil on vaja innovatsioonistrateegiaid, aga me soovime vabadust oma regioonile ise otsustada, kuidas sellega edasi liikuda. aitäh. Right uh,, Mr Raportöör. olgu, härra raportöör, lühike reaktsioon kuuldule ja siis hakkame hääletama muudatusettepanekuid. ma sooviks kõigepealt öelda seda, et äh, on tõsi, nagu seda härra Alkarsel ütles, see äh, äh, mm, võetakse vastu kaks päeva enne seda, kui lõpeb komisjonipoolne avalik konsultatsiooniprotsess, pärast mida koostatakse komisjoni teatis ning loodetavasti ka me suut-, saame Helsingi tippkohtumisel osaleda juunikuus, teisest küljest selle raporti koostamisel konsulteeriti väga paljude piirkondade esindajatega. mina es olen oma piirkonna esindaja Brüsselis, seega on mul tihedad kontaktid ka teiste piirkondade esindajatega. siin selgus, et äh, olukorrad on väga erinevad nimelt äh, näiteks reguleerimine, mis paljudes äh, kompromissmuudatusettepanekus on äh, kas leevendust leidnud või ära kadunud ning ühesõnaga soovitakse jätkuvat paindlikkust ja sest praegusel hetkel me räägime siin äh, muidugi piirkondlikust aspektist rohkem kui äh, riigipoolsest aspektist. ja mõelge ka selle peale, et, äh, et äh, regionaalne mitmekesisus on Euroopas väga suur ning paljud piirkonnad on palunud suuremat toetust, eriti Euroopa Komisjoni poolt, et arendada paremini oma äh, Ähm, aruka spetsialiseerumise strateegiaid ja seda palubki meie raport, palume suuremat selgust, sest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal astuti samm, mis muutus, muutis tingim-, Aleksandri tingimuslikkuse kohustuslikuks äh, ning äh, see tähendab seda, et piirkonnad nagu väiksed piirkonnad, kellel võimekus on väike või siis need äh, piirkonnad, mis asuvad kaugemal, mis paluvad suuremat toetust ning samuti suuremat selgust komisjoni poolt sammude kohta, mis tuleb astuda selleks, et et nõudmisi paremini täita. praegu oleme e, üsnagi, e, oleme üsnagi algjärgus, Euroopal on äh, vaja, et selliseid nõudmisi, nõudmised suurendaks riigikondade vahelist koostööd, ma arvan, et keegi ei vaidle vastu, et see on väga positiivne. seega meie eesmärk, meie eesmärk ei ole piirata paindlikkust piirkondades, vaid me soovime, et kõik piirkonnad Euroopas, tõesti kõik saaks ühes rütmis edasi liikuda ja saaks ka äh, enda ja kõigi teiste heaks äh, rakendada äh, aruka spetsialiseerimisi strateegiaid. suur tänu teile, härra Valkärtsel ja alustame nüüd muudatusettepanekute hääletamist. ja paari hääletuse järel ma palun, et Karl-Heinz mind asendab, aga alustan ise. muudatusettepanek number üks, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu? mõned, aga enamus on poolt, vastu võetud. teine, see on keeleline muudatusettepanek, mis puudutab ainult Kreeka versiooni, seega see on tehniliselt juba sooritatud, muudatusettepanek neli, raportöör on poolt, kes on poolt? jah, vabandust, kolm. raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt, vastu võetud. muudatus neli, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu. vastu võetud, muudatus viis, kes on poolt? aitäh, vastu. mõned, aga enamus on poolt see võeti vastu, siis muudatusettepanek kuus R, raportööri muudatusettepanek. kui see vastu võetakse, siis kuus langeb ära, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt? aitäh, vastu? keegi. seega vastu võetud. ja kuus langeb ära. muudat-, muudatusettepanek seitse R raportöörilt, kui see vastu võetakse, siis seitse ja kaheksa langevad ära. kes on raportööri muudatuse poolt? aitäh, vastu? mõned aga enamus on poolt, seega vastu võetud ja seitse ja kaheksa langevad ära. number üheksa poolt, raportöör on ka poolt, kes on poolt, aitäh, vastu, vastu võetud, kümme R, see katab muudatusettepanekuid kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist ja neliteist, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt, aitäh, vastu, keegi vastu võetud, siis kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist ja neliteist langevad ära. number viisteist, raportöör on vastu. kes on poolt? vastu. enamus on vastu, tagasi lükatud. number kuusteist, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt, vastu võetud seitseteist ja kaheksateist on identsed ja hääletatakse koos, raportöör on vastu, kes on poolt? aitäh, vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud. number üheksateist, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu, enamus on poolt, see on vastu võetud siis raportöör on teinud ettepaneku suuliseks kompromissettepanekuks kahekümne, kahekümne ühe, kahekümne kolme kohta, raportöör palun. Yes, I would like to intervene because ma soovin sõna, sest see on väga viimase hetke suuline kompromissettepanek. ja see on ka ekraanil olemas. see sõna regulatory kaob ära tekstist ja öö, muudame öö, sõnaga courage, encourage. kes toetavad raportööri suulist muudatusettepanekut? aitäh, kes on vastu? keegi. seega see on vastu võetud, tähendab, et kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kolm langevad ära siis veel üks suuline kompromissettepanek kahekümne kolme ja nelja kohta, raportöör. see on ka ekraanil olemas. kas hääletame selle poolt? suuline kompromiss, kes on poolt? aitäh, vastu. suuline kompromiss on vastu võetud. seega ülejäänud langevad ära. kakskümmend viis jällegi suuline kompromiss, kui see vastu võetakse, siis kakskümmend viis, kuus ja seitse langevad ära. kompromiss on ekraanil, kas saame hääletada selle üle, kes on poolt? aitäh, vastu? keegi, seega vastu võetud. kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse langevad ära. raportööri muudatusettepanek kakskümmend kaheksa R kui see vastu võetakse, siis kakskümmend kaheksa langeb ära, kes on raportööri muudatuse poolt? aitäh vastu, keegi vastu võetud. kakskümmend üheksa, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu, keegi vastu võetud, siis kolmkümmend, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu, keegi vastu võetud, kolmkümmend üks, jälle raportöör on poolt, kes on teist poolt? aitäh, vastu mõned, aga enamus on poolt, seega vastu võetud. kolmkümmend kaks, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh, vastu. vastu võetud kolmkümmend kolm. kui see vastu võetakse, siis kolmkümmend neli langeb ära. kes on poolt? kolmkümmend kolm. aitäh, vastu. enamus on vastu, seega lang- äh,, tagasi lükatud kolmkümmend neli, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh, vastu? enamus on poolt, seega vastu võetud. raportööri muudatusettepanek kolmkümmend viis R, kui see vastu võetakse, siis kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus langevad ära, kes on poolt? aitäh, vastu? keegi, see on vastu võetud. siis kolmkümmend seitse, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt vastu võetud. siis kolmkümmend kaheksa, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt, seega vastu võetud. kolmkümmend üheksa ja nelikümmend suuline muudat-, kompromissettepanek on ekraanil raportöörilt. hääletame suulist kompromissi. kes on poolt? aitäh, vastu keegi, seega vastu võetud. nelikümmend üks, raportöör on vastu. kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on vastu, seega tagasi lükatud. nelikümmend kaks, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu. enamus on poolt, vastu võetud nelikümmend kolm, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt, vastu võetud. siis raportööri muudatusettepanek nelikümmend neli R. kui see vastu võetakse, siis nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa langevad ära. kes on raportööri muudatusettepaneku poolt? aitäh, vastu. enamus on poolt seega vastu võetud ning neljakümne kaheksandani kõik langevad ära. raportöör. nelikümmend üheksa. raportöör, palun. tee lühidalt. see bakarrik esaten nola aipatzen dugu hemen eh. tahtsin öelda ainult seda, et teeme siin üleskutse komi-, Euroopa Komisjonile siin räägitakse Euroopa toetusest eh, selleks, et eh, kokku panna selline komisjon ja palume seda, et eh, toimuks ka jälgimine, kontroll et kokku pandaks selline meeskond, et me selle välja arendaks eh, ning soovime eh, me selle osalised olla. aitäh, hääletame neljakümne üheksandat, kes on poolt? aitäh, vastu? keegi? vastu võetud. ja nüüd hääletame tervet arvamust muudetud kujul, kes on poolt? aitäh, vastu keegi. erapooletud ka ei ole, seega ühehäälselt vastu võetud. palju õnne, härra Iruho. I'll have uh, two announcement. mul on nüüd kaks teadaannet, esiteks ruumist väljaspool on üks äh, fotograaf, kes saab uutest saadikutest pilte teha ning ta on siin kohal kella üheksani või kuni meie istungi lõpuni ning plenaaristungi lõpus toimub Malta-poolne vastuvõtt äh, regioonide komitee majas. seega, kui oleme lõppenud, kui seal on kõik valmis, siis läheme sinna. nüüd võtab Karl Heinz juhtimise üle ning tuleb teada anda ka, et äh, Rooma ajakava tähendab, et ma pean sinna kohale minema nüüd, sest seal toimuvad mitmed ministrite kohtumised ka digitaliseerimise valdkonnas. reedel toimub mitu üritust ka veel. ja ma esindan seal meid kõiki. Nendel laupäevastel tippkohtumise üritustel, niisiis Karl Heinz juhib seekord plenaaristungit edasi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 excusez-moi. J'ai la parole. Dear colleagues, let's go on and... kolleegid, jätkame, viimane päevakorrapunkt tänaseks. resolutsiooni projekt Euroopa regioonide komitee prioriteedid seoses Euroopa Komisjoni kahe tuhande kaheksanda, kaheksateistkümnenda aasta tööprogrammiga kes sõna soovib? Nobody has a very good start. hea, väga hea algus, keegi sõna ei soovi. seega, võtame muudatusettepanekud. muudatusettepanek üks. Who is in favor? kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. Amendment. teine muudatusettepanek. Albert, palun, sõna on sul. At first sight it might seem that uh, this aitäh, esmalt tundus, et seda muudatusettepanekut tuleks toetada, aga need sambad, kaasav, arukas, jätkusuutlik, need on kõik Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias kaasatud, aga siia on lisatud paindlik ja konkurentsivõimeline, need sõnad, kuna need on Euroopa tulevikku käsitlevas valges raamatus aga tegemist on äh, valge raamatuga, me ei ole sinna veel äh, päriselt äh, mingisugust sisu üle otsustanud, seega ma ei tea, kas tasub kaasata sellist sõnastust, mis ei ole juba vastu võetud dokumentides. võib-olla tuleks lähtuda juba vastu võetud sõnastusest. Other requests on the floor? No, then we kas keegi soovib veel sõna? ei, kes on poolt? kes vastu? elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kolm. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis vabandust, sõna on siiski teil, palun. julgustaksin kolleegidel toetada, kolleege toetama seda muudatusettepanekut, kuna me soovime siin paika panna need põhimõtted, mis me oleme, mida me oleme varem juba kinnitanud siin komitees. ning me teame, et äh, tuleb äh, ette asümmeetrilisi šokke ning äh, neile on vaja kuidagi reageerida. seega ma ei näe, mis on siin äh, vastuvõetamatu selle juures, kui me tahame need, äh, selle sõnastuse siia lause lõppu lisada, ma loodan, et seda muudatusettepanekut toetatakse. Other requests? kas keegi soovib veel sõna? ei, siis hääletame, kes on poolt. kes on vastu? elektrooniline hääletus, et olla kindel. hääletamine on alanud. Vote is clo-, closed. hääletamine on lõppenud muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vabandust, Albert, palun. vabandan, et pidevalt sõna soovin, president, aga kallid kolleegid, me oleme midagi sellist juba mitmeaastase finantsraamistiku käsitlevasse arvamusse lisanud ning me oleme heaks kiitnud juba ka sellise sõnastuse, mida te näete selles muudatusettepanekus, palume teil see siiski heaks kiita, loodan, et kolleegid toetavad muudatusettepanekut. aitäh. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek seitse. kes on poolt? vastu? vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? Albert, palun. president Euroopa tulevikku käsitlev valge raamat on avaldatud ja seal on ette nähtud erinevad stsenaariumid mis vähendaksid meie jõupingutusi ühtekuuluvuspoliitika osas, aga ühtekuuluvuspoliitika on üks regioonide komitee alussambaid ja on seda juba olnud mitmeid aastaid, seega ma loodan, et olete nõus nende sõnade lisamisega siia, kus tuntakse kahetsust, et Valges Raamatus on sellised võimalused, mis vähendavad ühtekuuluvuspoliitika olulisust, härra Schneider. Äh meie ei toeta seda lisandust kuigi see tundub olevat sisuliselt õige, aga süstemaatiliselt see tegelikult ei sobi siia. maikuus tegeleme me põhjalikumalt ju valge raamatuga, eks siis vaatab. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et ei, siis hääletame, kes on poolt. kes on vastu? elektrooniline hääletus vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kümme. kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu. elektrooniline hääletus Vote is closed. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist. kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? kes vastu? taga-, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? kes vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kui see on vastu võetud, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks langevad ära. kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. jätkame, muudatusettepanek kakskümmend üks. kes on poolt? vastu. vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kui see vastu võetakse, kakskümmend viis langeb ära, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus ici un compromis, mais qui, qui, qui le propose Vote is closed. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus suuline muudatusettepanek, kas me näeksime seda ka ekraanil? kui kompromissettepanek vastu võetakse, siis kakskümmend kuus langeb ära muidugi. kes on poolt, kompromissi poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus Mais je ne vois pas ça. Ah, ok, ok, ça va. Euh, c'est ça mon problème. Avant, ça se voyait en bas. Reject. Oui, oui. Ah, oui. Ah, ah, Reject. No. Close, the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kui see vastu võetakse, langeb kolmkümmend neli ära, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? elektrooniline hääletus Vote is closed. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on Albert, palun. jah, minu viimane sõnavõtt, president me ei saa enam humanitaarabi küsimustega ähm, edasi tegeleda ad hoc korras ja inimkaubandus on ju miski, mille vastu me põhimõtteliselt oleme, nii et see, mida siin soovitakse sisse tuua, vastab sellele, mis äh, toimub ka Euroopa Parlamendis. komisjoni kutsutakse üles äh, võtma seadusandlikke samme nendes küsimustes ja loodetavasti toetate seda muudatusettepanekut aitäh. kes on poolt? vastu? elektrooniline hääletus. The vote is closed. hääletamine on lõppenud muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd lõpphääletus, kes on resolutsiooni poolt, kes vastu, erapooletud. resolutsioon on vastu võetud, suur tänu teile, nüüd võimegi liikuda edasi Malta vastuvõtule. homme alustame muidugi kell üheksa.